Uh, head kolleegid, palun võtke istet, äh, hakkame koosolekuga peale. Um, esimene päevakorrapunkt on meie uue peadirektori Mattias Rutte ettekanne ähm, Vahemere rakkerühma osas. kolleegid, kes siin täna hommikul juba kohal olid, äh, mõistavad, et meil on selline temaatiline päev, me kuulasime Itaalia eesistujalt väga huvitavaid äh, ettekandeid äh, ja see teema kattub samuti sellega. ning äh, selle ettepaneku sisu puudutab ka meie tööd ja mul on väga hea meel, et nii paljud teist on täna siia tulnud. ma tean, et tegemist on väga raske viimase nädalaga ja paljud teist lahkuvad pärast seda nädalat, lähevad puhkusele ja loodetavasti saate siin pikemalt sõna kui varem ja vabandan nende eest, kes eh, hommikupoolse koosoleku osa ajal eh, sõna ei saanud. sissejuhatuseks eh, Vahemere rakkerühm asutati Justiits- ja Siseasjade Nõukogu poolt oktoobris kaks tuhat kolmteist peale Lampedusa traagilisi sündmusi, kus enam kui kolmsada kuuskümmend sisserändajat surid. komisjoni teatis äh, rakkerühma osas ning äh, töödokument äh, selle teatise rakendamiseks on juba leidnud arutust mitmel viisil meie komisjonis ja nagu justiits- ja siseküsimuste nõukogus ülemkogul ja samuti ka Milano mitteametlikul kohtumisel. ja Mattias Rute, kes on ko-, meie jaoks uus töötaja selles rollis meie komisjonis tutvustab töödokumenti meile ning Itaalia eesistujal on loomulikult vastutus tegevuskava elluviimise osas rakkerühma tegevuse käigus. ja enne kui liikmed sõna saavad, tahaksin ise paar sõna öelda. kõigepealt siis saab sõna härra Rute, kes tutvustab meile rakkerühma seejärel Itaalia eesistuja, siis anname sõna liikmetele ja liigu-, vaatame, kuidas me liigume edasi selle tähtsa teemaga. kõigepealt saab sõna siis Mattias Rutte. suur tänu, eesistuja, tere pärastlõunat kõigile parlamendi liikmetele. kõigepealt suur tänu selle eest, et kutsusite meid oma esimesele libekomisjoni koosolekule, palju õnne ja mitte siis ainult palju edu, aga ka palju õnne teile esimehe kohale valimise eest. nagu te ütlesite juba, siis mina olen nii-öelda uus tegelane selles küsimuses. ma olen seda tööd teinud nüüd äh, circa kaks kuud, äh, mis puudutab siseküsimusi, siis äh, olen alati suutnud väga kiiresti õppida, ma ei tea, kas ma kõike olen ära õppinud, aga väga paljudki seega, mida ma ütlen, selles osas natukene tuleb äh, ettevaatlikult suhtuda, selle asemel, et kõnet ette lugeda, tahtsin keskenduda paarile põhiküsimusele ja siis üritada vastata mõningatele teie küsimustele, lähtudes sellest arutelust, mis meil tekib ja samuti ka õppida teie küsimustest selleks, et paremini aru saada, milline on teie suhtumine me oleme kõik nõus, et rändeteema on üks põhiküsimusi järgmise Euroopa Parlamendi ja ka komisjoni töös, te olete juba näinud, millised on ametisse valitud komisjoni presidendi tööplaanid ja see on, see teema on seal käsitlust leidnud olulisel määral. täna räägin teile töödokumendist Vahemere rakkerühma osas, aga kui nüüd rääkida rändest laiemalt, siis teema on, mis meie ees on, on palju laiem. ja kui rääkida rändevoogudest, mis on aset leidnud viimase paari kuu jooksul, kui vaadata eh, Vahemere ida eh, või lääne piirkonda ja samuti, kui vaadata lihtsalt eh, Ita ja seda, mis toimub Ukrainas, siis tõenäoliselt meie ees seisab palju uusi teemasid, mis ei puuduta ainult Vahemere keskpiirkonda, millele hetkel on pööratud väga palju tähelepanu. esimees juba ütles kõik, mis vaja seoses äh, selle rakkerühma taustaga. ja ma ei hakka teid tüütama siin sellega, et ette lugeda äh, neljakümmend nelja lehekülge, kus on enam kui kolmsada tegevust, mis meie töökavas on ära toodud meie lisas. seal on kaardistatud väga palju konkreetseid tegevusi. viimaste nädala arutelude käigus eh, justiits- ja siseministrite kohtumistel on selgelt välja tulnud, et meil on vaja paika panna teatud prioriteedid, mis puudutavad tegevusi, mida me üritame toetada just Kesk-Vahemere, Vahemere keskpiirkonnas. ja ma arvan, et kõige parem viis, kuidas neid äh, prioriteete grupeerida, on kolm sammast. esimene sammas on väga selge, see puudutab kõiki neid tegevusi, mida me käivitame selleks, et nii palju kui võimalik tugevdada suhteid kolma, seoses kolmandate riikidega. see puudutab mobiilsuspartnerlust, äh, regionaalseid kaitseprogramme ning selliseid küsimusi, kuidas me tegeleme inimeste salakaubitsemisega, kuidas me äh, rakendame neid äh, võrgustikke meie sideohvitseridega ning kuidas me teavitame äh, äh, rändega seotud riskidest äh, kõiki osapooli. teine sammas väga selgelt puudutab tugevdatud piirivalve teemat ja see, mida osad on öelnud, et nii-öelda Mare Nostrumi järgne tegevus. me oleme oluliselt keskendunud peale seda tragöödiat, millele esimees viitas eelmise aasta oktoobris, kus enam kui kolmsada inimest ähm, Lampeduusa lähedal surid, hukkusid, kuid nüüd, kui kahjuks vaadata neid näitajaid, mis meil hetkel olemas on esimese kuue kuu jooksul, mis puudutab hukkunuid, neid inimesi, kes on üritanud Vahemerd ületada, siis räägime me saja kuuekümnest isikust äh, ametlikel andmetel Frontexi programmi käigus. ja ehk siis olukorra ulatus on väga tõsine, isegi tugevdatud Mare Nostrumi operatsioonidega seoses. ja me peame järele mõtlema, kuidas me selliste olukordadega tegeleme mõned mõtted selle kohta on olemas, aga arutelude käigus on oluline neid analüüsida ning kolmas samma ehk siis kolmandad riigid, siis piirivalve Vahemere piirkonnas ja kolmas sammas on siis solidaarsus ja vastutus Euroopa Liidus. ja mina, kes ma alles oma tööd olen alustanud, siis ma näen, eh, millised on need probleemid seoses solidaarsusega ja vastutusega. ja sellega, et üksteisega ei räägita, vaid eh, kasutatakse seda loosungit. me peame tegema paremat koostööd ja loodetavasti minu koostöö komisjonis ja teiega aitab, me peame Euroopa Liidu lähenemise nendes küsimustes kujundama, selle asemel, et äh, lähtuda lahknevatest arusaamadest. võib-olla peame tugevdama EASO operatsioone, ühine varjupaigasüsteem me peame äh, erakorraliste olukordadega toime tulema ilma teatud liikmesriike äh, surve alla seadmata, me peame vaatama, kuidas me saame artikli kolmkümmend kolm ähm, vahendeid äh, Dublini määrusest kasutada ja nii edasi ja nii edasi. ehk siis nüüd peame me keskenduma Vahemere keskosa puhul paljudele küsimustele ma ei ole rääkinud Liibüast, aga see on kindlasti üks teema, millega peame tegelema. ning lisaks peab endalt küsima, mida teie saate teha selles kontekstis, mitte ainult, mis puudutab Vahemere rakkerühma, aga järgneva viie aasta poliitika kujundamise käigus. kas me räägime üldisest arutelusest, arutelust seaduslike äh, rändeteede küsimuses, selles osas on meil väga palju vaja ära teha. aga me saame nendega edasi liikuda ainult siis, kui meil on veenev põhjendus, samamoodi nagu äh, see puudutab välispiire. ja järgmise kahe kuu jooksul näen, kuidas meil seisab ees äh, Euroopa piirivalvesüsteemi tugevdamine ning samuti ka arutelu, mis puudutab eelarveid nende tegevustega seoses erinevate ametite osas. lähtudes äh, praegusest äh, mitmeaastasest finantsraamistikust. kuidas me tagame selle, et asüülisüsteem, mille teie olete otsustanud paika panna, tegelikult ka toimib Euroopa süsteemina ning loomulikult ka, kuidas me tegeleme selliste e-, eriliselt keeruliste teemadega nagu äh, inimkaubandus äh, ja me kõik teame, et äh, see on väga tähtis teema silmas pidades äh, operatsioone, mis leiavad aset Vahemere keskpiirkonnas, arvestades, et me peame tegema nii palju konkreetselt kui võimalik lühiajaliselt, äh, tekivad paar põhiküsimust. aga Euroopa kodanikud eeldavad seda, et me ka vastaksime lühiajalises perspektiivis äh, ja sellega ma praegusel hetkel piirduksin, sest ma tean, et Euroopa Parlamendile ei meeldi see, kui bürokraat liiga pikalt räägib ja teeb seda parlamendi arvel. ja jään äh, ootama head koostööd kõigi teiega. aitäh, härra Rute, aitäh selle eest, et väga pikalt ei rääkinud, aga tuvastasite mõned põhiaspektid seoses rakkerühma tööga ning ei hakanud liigselt detailidesse laskuma, mida saame käsitleda küsimuste käigus. ja paluksin sama teha ka Itaalia eesistujal, ärge hakake detailidesse laskuma, vaid üritage teha seda, mida härra Rutte tegi, tuvastada need võtmeelemendid rakkerühma tegevuse elluviimisel, nii nagu nõukogu nägemus on ning samuti ka lähtudes Dublini määrusest ja millisena te näete parlamendi rolli selles tegevuses, sest nõukogu ülesanne on ellu viia need tegevused ja teil on ka need vahendid, andke meile ülevaade sellest, selle asemel, et lihtsalt kõnet ette lugeda ja seejärel annan võimaluse liikmetele, kellel on väga palju kogemust selles valdkonnas, täita need infolüngad ja vaadata, kuidas meil on võimalik edasi liikuda aga nüüd härra Colombo ja härra Capo, ma ei tea, kumb teist kõigepealt äh, sõna soovib? Colombo. tere pärastlõunat, minu nimi on Filippo Colombo. mina olen justiits- ja siseasjade koordinaator äh, Brüsselis asuvas alalises esinduses. paari sõnaga kuna äh, peadirektor Roite poolt tehtud sissejuhatus sisaldab kõike seda, millega ma olen nõus. lühidalt ka selle kohta, millest oli juttu mitteametlikult justiits- ja siseministrite kohtumisel, mis toimus Milanos. poliitiline punkt järgmiste kuude jooksul nagu juba peadirektorgi ütles. soovime edasi liikuda praeguses debati keskmist, kes millest vastutab, sest see debatt ei ole olnud äh, piisav, sest kõik peavad täitma neile pandud kohustusi, nagu üks minister Milanos ütles. tundub, et üldiselt ei olda rahul asjade käiguga ei olda rahul äh, transiitriikide, vastuvõtvate riikide tegevusega. üldiselt öeldes kõik osapooled on rahulolematud. seega järgmiste äh, kuude jooksul äh, peame me suurendama rahulolu taset kuid arvestades selle probleemi ulatust, ei suuda me kindlasti lahendada kõiki selle aspekte, kuid loodetavasti mõningatel rinnetel suudame edasi liikuda ja me tahame keskenduda sellele, et me ei takerdu mitte nii-öelda hädaolukordade äh, aspektil, nagu peadirektor ütles, Mare Nostrum programm käivitati seoses erakorraliste asjaoludega, kui me seisime silmitsi humanitaarkriisiga ja kui meile tundus, et midagi tuleb ette võtta. ja selle tulemusena sündiski Mare Nostrum, mis oli ajutise iseloomuga. ja sellisena peaks see programm edasi viima nende nähtuste jätkusuutlikuma juhtimiseni, kui me räägime rändevoogudest Vahemere piirkonnas me oleme teadlikud olukorrast Vahemere keskosas, kus äh, rändesurve on kõige suurem ja me oleme teadlikud samas ka selles, et kõik Euroopa Liidu äh, välispiirid äh, kas praegu või lähitulevikus satuvad suure rändesurve alla ja me loodame, et järgmiste kuude jooksul meil võib-olla õnnestub välja töötada mitte niivõrd mudel, kuivõrd metoodika, mis võimaldab äh, tegeleda rändeküsimustega. samastevaheline lähenemine äh, Vahemere keskosa jaoks, mida kirjeldas ka peadirektor Reuter, on asi, millega me oleme täiesti nõus, me töötame selle kallal Eh, toimuvad tehnilised arutelud ja toimuvad arutelud ka alaliste esindajate vahel ja loodetavasti lähitulevikus meil õnnestub seda tööd jätkata komisjoni ja välisteenistusega ning saada ka parlamendi poolt poliitilise toetuse sellele, mis tähendab seda, et lähitulevikus on meil võimalik juba rakendada meetmeid nii kolmandates riikides kui ka välja selgitada operatiivsed võimalused Äh, jätkusuutlikult kontrolli all hoida kriisi, mis on puhkenud Vahemere keskosas. nagu täna hommikul minister rõhutas, üks olulisemaid aspekte on seotud Frontexi võimekuse tugevdamisega. sellega peame tegelema, kui me soovime jätkata operatsioone Vahemere keskosas, et äh, lahendada tekkinud olukord me oleme loomulikult teadlikud ka Euroopa Parlamendi olulisest rollist, me loodame, et Europarlament äh, aitab kaasa mitte ainult eelarveliste vahenditega, vaid ka poliitilise toetusega, et kõikjal Euroopas äh, oldaks teadlikud sellest, mida me vajame hetkel ja äh, milliseid ühismeetmeid meil on vaja ja mitte ainult piiride valvamisel, vaid ka Dublini Äh, määruse sätete äh, korralikul täitmisel ja Dublin annab meile palju võimalusi ja meie vastuvõtva riigina äh, peame täitma teatud kohustusi isikute tuvastamisel, vastuvõtmisel ja me peame tagama ka nende kohustuste korraliku täitmise. me loodame, et kõik mõistavad, et Dublini määrus pakub liikmesriikidele mitmeid erinevaid võimalusi äh, varjupaiga taotlejate suurte voogude äh, juhtimiseks ja võimaluste piirides me püüame tagada ka nende põgenike lootuste, ootuste täitmise, sest nagu täna hommikul öeldi, et need inimesed põgenevad dramaatiliste sündmuste äh, keskmest. ja lõpetuseks tahan öelda, et äh, üks valdkond, millega me peame tegelema, on see, äh, mis saab nendest inimestest, kes on praegu Põhja-Aafrikas, kes saabuvad Põhja-Aafrikasse loodetavasti peatselt on meil võimalik välja töötada piirkondlik kaitseprogramm, seda tugevdada ja mis sisaldaks ka ümberasustamiskomponenti. ja loodetavasti kõik osalisriigid täidavad neile pandud rolli, mis sealhulgas ka minu kodumaa ja lõpuks äh, küsimus, kuidas võitleda nende kurjategijatega kes tegutsevad selles piirkonnas. me oleme arreteerinud äh, inimkaubitsejaid ja ka selles osas äh, me loodame üsna peatselt äh, tegutseda tõhusamalt, sest meil on selleks vajalikud vahendeid ja saame ära kasutada juba loodud võrgustikke, et kiiresti reageerida ja tegelikult ka kinni pidada inimkaubitsejad nii kolmandates riikides kui ka oma koduriikides. suur tänu, äh, ma tahan öelda nendele uutele liikmetele, kes osalevad selle rakkerühma töö arutelus siis eesistuja äh, juhib seda tegevuskava nii nagu nõukogu on kohustatud äh, tegelema nende küsimustega, nii nagu paljud teist on, siin on varjupaiga taotlemispakett, Dublini määruse küsimused, väga paljud äh, parlamendiliikmed on sellega juba kokku puutunud, täna hommikul ma rääkisin seal kaardistamise ettevõtmisest, Dublinist ja varjupaiga küsimustest, et paremini informeerida meie komisjoni liikmeid ja probleem on selles, et ähm, justiits- ja siseasjade ministrite kohtumisel räägiti sellest, et neid tegevuskavasid ei ole võimalik ellu viia, kui vastavad ametkonnad ei saa äh, vastavat rahastust ja see oli lihtsalt taustainfo meie uutele liikmetele. meil on nüüd piisavalt aega ka aruteluks ja ma loen ette äh, nende liikmete nime, kes on soovinud sõna saada. Mrs uh, Wickstrom and then members Mr Diaz de Mera, uh, Mrs Gomez, Mrs Daly um,, uh, Ska Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? kas keegi veel soovib oma nime lisada? We've got plenty of time, so... Meil on piisavalt aega. Two minutes each. Yeah, and we've got... Um... ma vabandan, et ma ütlesin, et meil on piisavalt aega. ma ütlen, võrreldes selle õudustunnenäoga, mis meil täna hommikul toimus äh,, võrreldes täna hommikuse koosolekuga on meil rohkem aega. peame kinni alati võrdsuse põhimõttest, koordinaatorid saavad täpselt sama palju kõneaega nagu ka teised. seega võrdsus on tagatud ja nüüd on teil aega aruteluks, seega umbes kaks minutit igale sõnavõtjale. ja alustame Birgit Sippelist, umbes kaks minutit, kolleegid suur tänu, ma püüan kinni pidada kahe minuti kõneaja piirist. oma avasõnavõtus te mainisite kolmesadat erinevat meedet see annab lootust, et äh, äh, Vahemere keskosas äh, rändeprogrammidel on ka mitmeid alateemasid, kuid ma olen kuulnud ka sellest, et korduvalt on rõhutatud Frontexi tugevus, tugevdamise vajadust. Frontex ei tegele niivõrd põgenikega, see on ikka ka meie piiride tegevusele keskendunud amet. kas Frontexile on tõesti antud ülesanne muuta meie piirid läbitungimatuks, aga mis saab nendest põgenikest? kui nad lubatakse riiki. me oleme kuulnud inimestest, kes põgenevad sõjategevuse eest ja selle asemel, et maksta inimkaubitsejatele, õnnestub neil turvaliselt jõuda ka Euroopa turvalistesse riikidesse. mu teine küsimus on, mitte kõik ei põgene sõja eest, väga paljud, kes ületavad Vahemerd, põgenevad vaesuse eest ja küsimus on selles, millised on need legaalsed äh, rändemarsruudid Euroopasse, ka nendest riikidest ja nendesse riikidesse, kus on vajadus tööjõu järele, et mitmetest tegevusvaldkondadest ja ma mõtlen, mida tehakse nüüd nende sinise kaardi ja hooajatööliste teemavaldkonnas, et äh, meil oleks võimalik tagada ka legaalne sisseränne Euroopasse ja nüüd see varjupaiga taotlemise õiguspakett. mul on küsimus, kas liikmesriigid üldse mõtlevad äh, selle paketi jõustamisele, sest nad ju nõustusid selle paketiga ja lõpuks äh, Dublini kohta ja põgenike jaotuse kohta ja ka riikide vabataht-, suutlikkus täiendavate põgenike vastuvõtmiseks äh, ja kui palju rahalisi vahendeid selleks on. ja tekib küsimus, äh, et äh, sellisel kriisiolukordades, kui rändevood suurenevad, on need olulised küsimused. me püüame tutvustada nüüd kogemustega kolleegide arvamusi sellest, millega see rakkerühm peaks tegema, sest ei peaks piirduma mitte ainult küsimuste esitamisega, vaid võite esitada ka oma arvamusi ja ma, ma vabandan ka kolleegi ees, kes jäi täna hommikul ähm, sõnavõtjate nimekirjast välja. järgmisena saab härra Kirkup sõna ECR-i nimel koordinaatorina. Timothy, palun um,. Like... härra esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, märkida ära selle, kuivõrd tänulikud äh, me oleme neile, kes oma igapäevases töös peavad hakkama saama selle märkimisväärne survega ning emotsionaalsete äh, probleemidega, mis kaasnevad selliste, sellise rändevooga. kuid praegu tundub, nagu me suurt verist haava püüaksime kinni lappida väikese plaastriga. me räägime kolmekümne viiest tuhandest äh, sisserändajast ainult Itaalia puhul sel aastal ja Euroopa Liidus meil peaks olema palju parem ning ühisem lähenemine sellele probleemile, kui meil praegu on. Itaalia seisab vastakuti sellise suure hulga sisserändajatega, kuid väga suur osa nendest ei jää sugugi Itaaliasse kõik eh, nad, eh, hoolimata siis nendest jõupingutustest ja ressurssidest, mis nende vastuvõtmisele eraldatakse, nad eh, ei, need sisserändajad ei saa tihtipeale sellist, sellise vastuvõtu ja kohtlemise osaliseks, nagu nad väärivad. me peaksime enam tähelepanu pöörama ka päritoluriikidele või riikidele, mis on päritoluriikidele lähemal et neil oleksid paremad ressursid äh, selle teemaga tegelemiseks, me peaksime siin koostööd tegema, tegema ka ÜRO-ga. tähtis on see, et selle asemel, et äh, me lihtsalt lahendaksime olukordi äh, või kustutaksime tulekuhju, tulekahju, et me kasutaksime Euroopa Liidu mõjuvõimu selleks, et äh, karistada inimesi, kes sunnivad inimesi elama sellistes äh, tingimustes, et nad äh, väga ohtlikes oludes oma riikidest põgenevad. Frontexil ei ole siin äh, mingit otsest vastutust põgenike vallas, kuid Frontex üha enam seisab vastakuti nende probleemidega merel ning see näitab ka seda, et me ei anna piisavalt vahendeid, me ei võta seda probleemi piisavalt tõsiselt praegu äh, ja ei suhtu piisava tõsidusega sellesse väga oluli-, väga suurde väljakutsesse, mis võib äh, väga kergesti muuta täiesti äh, suureks kaoseks. aitäh. proua Tselja Vikström, palun. aitäh, härra esimees, tervitan seda tööd, mis on ära tehtud äh, ja mis on ka, ja see on ka väga oluline, et selle rakkerühma töö jätkuks, kuna ei ole pea mingeid legaalseid ning ohutuid viise Euroopa Liitu jõudmiseks, see tähendab seda, et kõik see eh, sisserändajad, kes kaubitsejate abil Euroopa Liitu jõuavad, on ebaseaduslikud sisserändajad. kuni selle hetkeni, kuni nad on jõudnud Euroopa Liidu pinnale ning saavad varjupaigataotluse Euroopa Liidu liikmesriigis sisse anda nii et seetõttu valmistab mulle muret äh, see keelekasutus, mida me siin dokumendis näeme. näiteks äh, kui me räägime Seahorse võrgu, võrgustikuks, äh, seal räägitakse ebaseadusliku sisserände vastasest võitlusest, see on täielik nõiaring et me justkui võitleme selle ebaseadusliku rände vastu, kuid samas ka seaduslikke viise siia jõudmiseks ei ole. üheks üheks viisiks siis mitte ebaseadusliku äh, rände vastu võitlemisel ja samal ajal püüda elusid päästa, on tekitada need seaduslikud kanalid Euroopa Liitu jõudmiseks. Äh, punktis kaks on äh, pealkiri, mis on täiesti mõistlik, seal räägitata, räägitakse seaduslikest viisidest Euroopa Liitu jõudmiseks, kuid seal räägitakse põhiliselt tööalasest rändest ning üliõpilastest, mis on iseenesest ju hea asi, kuid ma ise olen äh, üliõpilaste ning teadlaste alase äh, raporti raportööriks ja loodan, et selle osas me jõuame peagi äh, kokkuleppele, ma olin ka Dublini määruse raportööriks, ma tean väga hästi seda valdkonda ja milles need probleemid seisnevad ja seetõttu ma võin selgelt öelda välja selle, et meil on vaja legaalseid viise Euroopa Liitu sisserändamiseks, sest muidu me jätamegi need inimesed äh, inimkaubitsejate hoolde ning seame nende elud ohtu. see hulk neid inimesi, keda tänapäeval Euroopa Liidus ümber asustatakse, see on väga, see on naeruväärselt madal, paljud liikmesriigid isegi ei osale selles komisjonis, komisjon korraldas mõni aeg tagasi konverentsi sel teemal, kas te olete koos ÜRO pagulaste kõrge esindajaga Äh, kaalunud äh, seda, kuidas äh, ümberasustamise teemat paremini korraldada ja see puudutab ka nüüd nõukogu tegevust, sest teie kätes on rõhutada seda, mis täpselt on toimumas Vahemere piirkonnas, eriti just Itaalias, et meil oleks lõpuks ometi olemas euroopalik lähenemine sellele probleemile. ma ei taha teid nüüd nurka suruda sellega, vaid et te Äh, äh, suhtuksite ülima tõsidusega sellesse ülesandeks, et me kõik saaksime selles protsessis osaleda ja et me saaksime soovitada liikmesriikidele, kuidas vastutust kanda selles vallas. ka mina ise äh, toetaksin humanitaarviisade väljastamist Euroopa Liidu, Euroopa Liidu saatkondades või isegi põgenikelaagrites konsulaarosakondade kaudu vahetsusväärne on see, et seda pole selles äh, rakkerühma dokumendis kohe üldse mainitud ja ma sooviksingi selgitust selle kohta, et miks see väga tähtis teema on täiesti kõrvale jäänud. aitäh, härra Dias de Mera, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, tahaksin tervitada meie külalisi härra Rüütet, kellele soovin edu tema uues ametis, tema eelkäijal oli vägagi viljakas töösuhe parlamendiga. ja täna hommikul ma saatsin isegi teile kirja, et meie kohtumine aset leiaks, et me saaksime erinevaid äh, teemasid, mis minule isiklikult siin komisjonis huvi pakuvad, nii et ma ei hakkagi teile võib-olla siin küsimusi enam esitama, kuid äh, lähtudes sellest, mida ütles meie komisjoni esimees, ma siis esitan omapoolsed mõtted, kuna siin ei ole äh, küll väga palju aega, et, äh, et pikalt neid mõtteid lahti äh, seletada, kuid kui me räägime siin rakkerühmast, siis see tegeleb just Vahemere piirkonnaga ja mina toetan tugevalt seda, mida Cecilia Malmström just Wikström just äh, ütles, sest äh, just ajastust arvestades on tõesti hilisem aeg midagi ette võtta. kõige suurem äh, sisserändesurve ongi just lõunapoolsetele Euroopa Liidu liikmesriikidele, Vahemere riikidele seal leiab pisevalt äh, aset äh, tragöödiaid. see puudutab ka minu enda koduriiki Hispaaniat. Need äh, operatsioonid, mida viib läbi Frontex välispiiride kaitsmiseks, terve rida erinevaid operatsioone, need on küll kasulikud, kuid nad ei ole piisavad ma ei nõustu sellega, et me peaksime Frontexit tugevdama. miks ma nii ütlen? kogemus näitab, et äh, tehniliselt ei ole võimalik äh, hõlmata äh, veepiiri, merepiiri, mis on tuhandete kilomeetrite pikkune. Mare Nostrumi algatus tegelikult näitab Euroopa Liidu äh, läbikukkumist selles äh, vallas äh, hädaolukordadele reageerimisel. Mare Nostrum, kui üldse millekski seda kasutada, siis see ei olnud kasulik meie piiride kaitsmisel, vaid võib-olla inimelude kaitsmise või päästmisel. ma toetaksin küll Frontexi tugevdamist, kuid me peame samas äh, silmas pidama seda, et äh, Frontex rajaneb koostööl ja kui me räägime välispiiride kaitsmisest, siis see langeb täielikult äh, liikmesriikide pädevusse. Frontex Frontexi tegevus äh, lihtsalt äh, näitab seda, et äh, meil on tegemist siiski ühiste välispiiridega ja me peame neid piire kaitsma selleks, et me saaksime tagada oma, ühe oma tähtsaimatest õigustest ehk siis õiguse vabale liikumisele. pagulased ja varjupaiga taotlejad, nendest rääkides, meil ei ole endiselt veel ühist varjupaigapoliitikat Euroopa Liidus. me ei jaga praegu õiglaselt koormust liikmesriikide vahel. Bulga-, Bulgaaria üksinda ei saa hakkama kõikide nende pagulastega, mis, nende pagulastega, kes saabuvad Süüriast Euroopa Liidul peab olema tõeline ühtne solidaarsusel äh, põhinev varjupaigapoliitika. Äh, äh, Bulgaaria ning Rootsi olid need kaks näidet, mida tõsteti esile just Süüria põgenike vastuvõtmisel ka justiits- ning siseasjade nõukogul. Ska Keller, palun, järgmine kõneleja. From... aitäh aitäh! ka mina tahaksin tervitada härra Rüütet uuel ametikohal. loodame, et meie koostöö saab olema tihe. kui räägime rakkerühmast, te rääk-, te tõite siin välja mitmeid loosungeid, mitmeid pealkirju, kuid äh, rakkerühma eesmärgiks ei ole mitte uuesti püstitada küsimusi, mis kõigile juba tuttavad on, vaid nad peavad välja pakkuma ka konkreetseid vastuseid ja kui me vaatame komisjoni äh, töödokumenti, siis on see rida nendest algatustest, millest me kõiki oleme juba tegelikult äh, kuulnud, millised on teie prioriteedid, millised on need õppetunnid, mida te olete saanud äh, Lampeduusa tragöödiast? nii et see oleks minule huvipakkuv ja ka see, et teada saada, miks mõned liikmesriigid vastu seisavad ja roheliste seisukohast on üks olulisi õppetunde, mida on maininud ka liberaalid ning sotsiaaldemokraadid Äh, mainiti seda ka Itaalia äh, ministritega äh, kohtumisel, kus kahjuks ministrid absoluutselt ei maininud mingeid seaduslikke viise sisserändajatel Euroopa Liidu jõudmiseks, nad peavad riskima oma eludega, kasutama kalleid kaubitsejate teenuseid selleks, et jõuda Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on äh, seaduslikud äh, viisid äh, Euroopa Liidu pääsemiseks äh, Ehm, kui me räägime varjupaigasüsteemist, eh, siis eh, on ta tõeline varjupaigasüsteem ainult siis, kui seal on tagatud juurdepääs sellele süsteemile. Stockholmi programmis juba öeldi, et me peame tegema siin teostatavusuuringuid. see on kõige väiksem asi, mida üldse võib siin teha, isegi seda pole läbi viidud. mida siis nüüd eh, rakkerühm tõepoolest kavatseb ette võtta selleks, et Ähm, avaldada survet ka liikmesriikidele, me teame, et komisjon ei ole siin mitte kõige suuremaks takistuseks. Frontex, et peaks tugevdama, seda on eesistuja öelnud, teie olete seda öelnud ja ma tahaksin teada, mida täpselt te tahate, et Frontex teeks, sest nemad tegelikult tegelevad hoopis teistsuguse probleemiga kui sisserändajad Süüriast. mida me ootame äh, Äh, Frontexilt, äh, mille jaoks me neid lisamiljoneid äh, anname, mille, mida komisjon soovib neile anda, mida nad siis lisaks oma seni tehtud tööle peaksid täpselt tegema, seda oleks väga huvitav teada saada, sest võib-olla me oleme isegi nõus, aga kui me kõik räägime siin Frontexi tugevdamisest, siis tegelikult keegi ei tea, millest me räägime ja see on probleemne eesistuja esindaja rääkis, et Dublini süsteemi peaks äh, parandama, mis suunas me peaksime seda parandama, seda ei mainitud, kas siis solidaarsuse suurendamine, ma eeldan, on selleks suunaks. millised on täpselt need edasised sammud, milline on praegu olukord nõukogus, kuidas seda arutati justiits- ning sise, siseasjade nõukogul ja millised on uued algatused selles vallas? proua Tali, palun järgmiseks. Thank you, Mr Chairman suur tänu, esimees. tänades komisjoni ja kõiki osapooli, kes on seotud meetmete elluviimisel, mille äh, Vahemere rakkerühm on välja toonud, eriti mis puudutab välisteenistust ja teisi ameteid, kes on aktiivselt tegevusega seotud, tahaksin ma julgustada kõiki osapooli, et nad hakkaksid ellu viima neid meetmeid, mis on rakkerühma raportis ära toodud ja siinkohal viitama konkreetselt nendele meetmetele, mille eesmärgiks on võidelda kaubitsemisega ja ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ja kuritegelike rühmitustega ja nende võrgustikega ma arvan, et meie vahendite üheskoos kasutamine, siin ma viitan komisjonile, Frontexile, Europolile, EASO-le ja välisteenistusele, liikmesriikidele, et Euroopa Liit saab luua lisandväärtus rakkerühma raportis on ära toodud mitmed pilootprojektid ja kuigi need pilootprojektid on katsetamiseks hea, on veel vaja tagada nende projektide piisav hindamine ning jätkata täiemahuliste algatustega. pilootprojektid minu arvates iseenesest ei aita leevendada survet liikmesriikidele Vahemere piirkonnas. ma leian, et me peame tegutsema, tegutsema kiiresti, eriti lähtudes enneolematust äh, sisserändajate arvu suurenemisest äh, Vahemere piirkonnas ja tahaksin vältida seda, et komisjon äh, jätkaks nende pilootprojektidega sellel viisil, sest meil on vaja kiiresti tegutseda ja lõpetuseks ootan huviga seda, et need piloodid, mis hetkel veel käivad, on küll positiivsed, aga ma leian, et me peame äh, samuti äh, vaatlema seda ühistegevust ning mul oleks väga hea meel, kui komisjon võiks rohkem äh, selgitada, mis samme plaanib astuda. aitäh, Mirjam ja Anna Koomes, palun järgmiseks. isegi kui äh, lähenemine oleks selline, millega ma nõus ei ole, siis on tegemist illusoorse strateegiaga sellisel määral, nagu see on äh, lahti kirjutatud. see ei ole üldsegi, ei lähtu sellest, mis toimub Euroopa Liidu välispiiril. andke andeks, aga selline lähenemine ei toimi. kui meie oma välispoliitika vahendite kaudu tegutseme sellisel viisil, mis seab ohtu äh, Äh, olukorra ja on täiesti vastuoluline. milleks teha selliseid jõupingutusi ning äh, rääkida tagasivõtulepingutest, kui nendel paberitel ei ole isegi, kui sellel ei ole isegi sellist väärtust nagu sellel paberil, millele need on kirjutatud. mis mõtet on rääkida Liibüast? meie juhid räägivad Liibüast kui riigist, kus on ebastabiilne olukord, tegemist on täiesti läbikukkunud riigiga Liibüa välisminister palus äh, julgeolekunõukogus äh, välis äh, sekkumist. see kõik toimub meie uksesisel ning Liibüa siis Liibüast tulevad inimesed ei ole mitte ainult Liibüa kodanikud, vaid kõik, nad tulevad kõikjalt Ameerikast. vaadake, mis on Aafrika sarve mm, poliitika tulemus ning äh, sealt riikidest tulevad need inimesed Liibüasse ja soovivad edasi rännata Euroopasse, see kõik on täielik katastroof. me peame hakkama tegutsema ja koostama sellise strateegia, kus oleks lahti räägitud see, kuidas me tegutsema. meil on vaja korralikku välispoliitika esindajat, kes on samuti ka komisjoni asepresident. vastasel korral ei ole kõigil sellel mingisugust mõtet, see ei saa läbi minna ja see ei toimi ja tahaksin teilt küsida nüüd järgmist. kas te võiksite öelda, milline on nende kärpemeetmete tulemus, arvestades meie võimekust tegelikult sellest raamistikust lähtudes tegutseda seda, mida, teha seda, mida on vaja. kui ma vaatan oma riiki, Portugali, siis vaatamata meie professionaalide heale tahtele Äh, ei ole neil mingisuguseid vahendeid ning kõik teenused, teenused, mis peaksid öö, äh, olema ühendatud, ei toimi ja minu riigi, see ei ole ainult minu riigis niiviisi. ja ma olen nõus nendega, kes enne ütlesid, et me peame rohkem rõhutama seaduslikele sisserändevõimalustele. me peame tegema palju paremat tööd, kui me praegu teeme selles kontekstis, aitäh! suur tänu, Anna! Sylvie Guillaume, palun järgmiseks. Dans un autre, avec une autre manière de le présenter, je võib-olla teisel esi-, erineval ähm, esitlusviisil tahaksin öelda enam-vähem sam-, sama, mida ütles eelkõneleja. meil kahjuks ei ole piisavat järjepidevust rändevoogude juhtimisel ja nende haldamisel. Äh, ka volinik Malmström ise ütles pärast Lamp-, Lampeduusa katastroofi, et need äh, meetmed, mis meie käsutuses on, ei ole piisavad. murettekitav on see, et äh, meil ei ole praegu äh, piisavat tasakaalu nende erinevate aspektide vahel, mis selle temaatikaga seonduvad võib-olla te võiksite meile öelda, kuidas komisjon soovib liikmesriike üles või vastu võtma meetmeid, mis muudaksid kogu seda protsessi veidi inimlikumaks, humanitaarviisad, ümberasustamine, kõik see ja veel kolmas märkus ma sooviksin teada, kas te olete teadlikud äh, projektist äh, MOAS. Ähm, ma olen äh, selle kohta ise lugenud meediast, see on operatsioon, mis kaasneb, mis seisneb ähm, inimelude päästmisel Vahemerel ja mida rahastatakse erasektori vahenditest, milline on teie seisukoht selliste algatuste suhtes? I, I heard something about this, but I... ma olen sellest midagi kuulnud, aga ma väga täpselt ei tea, võib-olla Mirjam teab seda paremini. mitte, et sa praegu hakkaksid seda selgitama, aga midagi ma olen kuulnud ja midagi sellist on toimumas ning Malta kolleegidel tõenäoliselt on võimalik äh, teada saada, millest me siin räägime. head kolleegid, äh, kõnelejate nimekiri muutub nüüd pikemaks äh, ja see on minu enda süü, sest ütlesin, et aega on ja järgmiseks saab sõna härra Kirkhop. suur tänu, ütleb härra Kirkos. E-, kaks eelkõnelejat rääkisid väga nõudlikul viisil nii Itaaliale kui Kreekale on äh, Frontex äh, andnud väga palju abi ning äh, päästetakse inimesi hukkumast merel. aga selleks, et seda saaks veelgi paremini teha, peaks rakkerühma ülesanne laienema ka Vahemere idapiirkonnale ning ei peaks ainult keskenduma Vahemere keskpiirkonnale loomulikult kõige suurem rändesurve tuleb Sahara talusest Aafrikast ja Põhja-Aafrikast, aga olukord muutub seoses äh, Süüria, Iraagi ja Palestiinaga. on näha, et põgenike arv äh, igal pool Vahemere piirkonnas suureneb ja seega tahaksin kuulda, kas te olete sellega nõus ning juhul kui, siis kuidas me peaksime sellega tegutsema ning teiseks kolmandate riikide osalus kaitseprogrammides on väga tähtis selleks, et äh, sisserändajad oleksid teadlikud nendest äh, riskidest, mis seonduvad äh, nende reisidega. praegusel hetkel Aasia riikidega ei tegeleta, kuigi ka sealt on rändevood, kas on mingisugust plaani seda laiendada ka sinna piirkonda, aitäh? suur tänu, järgmiseks Toomas Tetovski. Grazie presidente, grazie um, il signor Ru-. suur tänu, eesistuja. aitäh, härra Roite. räägin itaalia keeles, ütleb kõneleja. ma olen strateegiline ekspert ja sellega seoses on mul küsimus, tahaksin teada, kas äh, hetkel on paigas ka mingisugune strateegia ja milliseid konkreetseid äh, vahendeid on Itaalia käsutuses või siis Euroopa Liidu käsutuses sellistes valdkondades nagu ennetu, äh, ebaseadusliku rände ennetamine, kas on üks, kaks, kolm, neli vahendit või millest me räägime? hetkel tundub, et praegu on puudu strateegia, aitäh. suur tänu väga üllatav, et ja hommikul saime teada, et olete poolakas ja rääkisime eelarvest ja nüüd lähme edasi. Äh, proua Vimberg, palun. ükskõik, mis keeles te soovite kõneleda. suur tänu, esimees väga šokeerivad on Vahemere sündmused, inimesed upuvad äh, oma põgenemisteel, kui nad soovivad leida paremat elu. me kõik oleme ühel meelel, et me tahame midagi selles küsimuses ära teha. aga loomulikult võib rääkida ka, kuidas seda küsimust lahendada. ma pean ütlema, et Frontexi vahendite suurendamisega päästame me inimelusid ja tugevdame välispiiri ja loodetavasti see viib selleni, et inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetavad kaotavad oma huvi selles osas. me tahame neile saata sõnumi, et nad peavad oma tegutsemise lõpetama, eh, seades need inimesed praegusel kujul ohtu. proua Wikström ütles eelnevalt, et Euroopa Liit peaks eh, Äh, võimaldama näiteks saatkondadel selle probleemiga tegeleda, kuidas aga sellega saaks lahendada miljonite põgenike äh, tegev-, elusaatus, kuidas me otsustame, kes miljonitest saab viisa, kes ei saa. mina leian, et me peaksime keskenduma sellele, et me aitame inimesi koha peal, näiteks põgenikelaagrites ja aitama ÜRO pagulasvoliniku selleks, et äh, lähtudes ka Dublini määrusest, tegutseda. meil Rootsis, minu koduriigis, on olukord selline, et äh, mõned äh, lähteriigid näiteks on läinud seda teed, et, et kogutakse sõrmejälgi. ei taheta võtta sõrmejälgi me peame tegutsema siin inimväärikusele vastavalt ja lahendama neid probleeme koha peal. head kolleegid, nüüd äh, viimased kolm kõnelejat ja sellega on nimekiri kinni. härra Allahalu. vabandust. Saraja, jah, sa saad ka sõna, sest eelnevalt äh, seda võimalust ei olnud. ja, ja Cecil, need on viimased äh, neli sõnasaajat ja seal kõigepealt saab sõna siis härra Hallaahu. suur tänu, esimees. viitasite vajadusele luua ühine põgenikesüsteem solidaarsuse nimel ning samuti selleks, et äh, nagu härra Juncker ütles, vältida seda asüüliotsingut. ma ei tea, mida see tegelikkuses peaks äh, tähendama, nagu me teame, siis paljudel liikmesriikidel on erinevad standardid äh, seoses äh, varjupaigataotluse või siis perede liitmise õigused või igasugused erinevad äh, õigused, mis sellega seotud on. ühise süsteemi loomine nõuaks seda, et osad riigid tõstaksid olulisel määral oma standardeid või siis, et teised äh, langetaksid neid standardeid. see oleks tõenäoliselt väga keeruline, kui mitte võimalik, nii poliitiliselt kui ka majanduslikult. veel üks asi me peaksime arvestama, et paljud need, kes Vahemerd ületavad ja varjupaika taotlevad, ei ole mitte põgenikud lähtudelt olemasolevatest kriteeriumitest. Nad soovivad varjupaika saada lihtsalt sel põhjusel, et muid seaduslikke koridore Euroopasse pääsemiseks ei ole. paljud ütlevad, et meil peaksid olema rohkem neid võimalusi, mis on seaduslikud. probleem on aga selles, et Euroopa, kes ise kannatab katastroofilise töötuse all, ei oma selliseid vahendeid, millega pakkuda tööhõivet sadadele tuhandetele äh, kvalifitseerimatutele töötajatele ja, ja neil ei ole võimalusi neid integreerida. me näeme äh, läbikukkumise tulemusi kogu Lääne-Euroopas praegusel hetkel ma sooviksin teada, milline on meie pikaajaline strateegia. selge on see, et selline migratsioon ei äh, muuda vaesust Aafrikas, teisest küljest see loob suuri probleeme siin Euroopas, aitäh! suur tänu ja pidage palun kahest minutist kinni, sest äh, nüüd oleme üle aja minemas. Soraya, palun järgmiseks suur tänu, esimees. ma mõistan, et äh, varem sõna ei saanud ja sõnasoovijaid on veel palju. küsimus on praegu selles, kuidas Euroopa Liit peaks tegutsema. kõigepealt peame me otsustama, kas me saame, soovime tegutada, tegutseda vastavalt humanitaarkriteeriumitele või lihtsalt kaitsta oma huvisid. väga oluline on see, et me otsustaksime kõigepealt selle küsimuse enne kui me hakkame mõtlema, milliseid strateegiaid kasutada või milliseid vahendeid äh, määrata erinevatele osapooltele. kolleeg Wimberg viitas sellele, et me peaksime inimesi aitama koha peal. seda on võimalik kombineerida. Euroopas on piisavalt vahendeid selleks, et aidata neid inimesi, kes põgenevad sõjategevuse eest Kristiina Vimberg rääkis erinevatest algatustest, siis mina leian, et kui näiteks vaadata, milline on roomade olukord eh, Rootsis, nad on eurooplased, Kristiina Vimberg ja tema partei nägemus sellest olukorrast on aga täiesti eh, rassistlik eh, propaganda ning see ei ole kooskõlas sellega, millest ta räägib täna, kui me räägime keerulises olukorras inimestest. järgmiseks härra Voit, palun suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. kuulasin väga tähelepanelikult härra Roitet, kes rääkis riikide pettumusest seoses äh, Dublini määrusega ja vastuvõtavast riigist. meil on vaja sellist korraldust ja ma leian, et rakkerühm on juba väga palju tööd teinud selleks, et inimeste elusid päästa aga see, millest me siin räägime, puudutab piiride tugevdamist, ühest küljest see on üks võimalus ning teisest küljest seda, kuidas ebaseaduslik ränne seadustada, rääkisime sellest ka hommikul, minister Alfano ütles, et oluline teema, millest me nüüd ei ole rääkinud, puudutab seda, mida ta ütles. et me peame looma seadusliku rände võimalused ja võitlema äh, ebaseadusliku rände põhjuste vastu ning need põhjused tähendavad seda, et me ei räägi sellest, et me takistame inimeste lahkumist, vaid me peame võimaldama neil saada abi oma koduriigis ning seega peaks võitlema selle vaesusega koha peal ning peaks julgustama investorite tegevust, aitama tööstuse arengut ja andma inimestele võimaluse selle asemel, et ainult rääkida rändest, kas ei oleks kasulikum üritada koha peal midagi ära teha selle, seal, kus need probleemid tekivad, kus inimesed lahkuvad. ja ma arvan, et paljude arvates oleks väga hea see, kui neil oleks koha peal mingi tulevikuperspektiiv. suur tänu, järgmiseks Cecil Kienge, palun Eh, suur tänu. ma pean taaskord tulema tagasi ühe esialgse küsimuse juurde, millele ma täna hommikul õiget vastust ei saanud. kui ma rääkisin sellest, kuidas rännet hallata ja varjupaigapoliitikat hallata ja vastuvõttu, kuidas me saame vältida organiseeritud kuritegevuse sisseimbumist kuni rahapesuni ja korruptsioonini välja see, millele ma viitasin, oli see, et üritasin mõista, millised on need ettepanekud, millest lähtuvalt edasi töötatakse ja mida rakkerühm kasutab. ja pöörduksin selle juurde tagasi, sest kahes küsimuses on tekkinud teatud segadus. ühest küljest räägime me Frontexi tugevdamisest ehk siis kontrollide tugevdamisest, selle asemel, et inimelusid päästa kui Frontex äh, ühendatakse Mare Nostrumiga, jah, siis Mare Nostrumil olid väga konkreetsed eesmärgid äh, inimelusid päästa. Frontex on piirikontrolli äh, amet, kuidas me Frontexit tugevdame, minu ettepanek oleks pakkuda rahvusvahelise kaitse viisasid, millega oleks võimalik kaitsta üksikisikuid ja tuua nad välja organiseeritud kurjategijate kätest ja sellega oleks võimalik võita seda, et nad langeksid organiseeritud kuritegevuse küüsi, mis ei ole mitte ainult seotud ka inimkaubandusega, aga ka vastuvõtmisega, millest siin programmis ei räägita. ma tahaksin teada, kas programm analüüsib ka integratsiooniprotsessi peale seda, kui inimesed on päästetud aitäh, Cecil, ja nüüd on meil paar minutit äh, vastustele komisjoni poolt ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et mõned meist on olnud seotud rakkerühma ülesannetega juba pikka aega ja naiivne oleks mõista, et te suudaksite vastata kõikidele nendele küsimustele praegusel hetkel, seda te teha ei saa, te üritate vastata osadele neist. aga see, mida ütles härra Dias de Mero, ehk siis kõigepealt tahame me teiega nii-öelda suhteid luua, selles olulises valdkonnas on meil vaja häid äh, suhteid äh, teiega, nii nagu teie eelkäijagagi, sest me peame tegema komisjoniga tihedat koostööd ning äh, teiseks me peame juba ametiaja alguses üritama neid probleeme Äh, lahendada ja nüüd annan teile võimaluse vastata osadele küsimustele, aga samas mõistan, et te kindlasti tulete siia tagasi ja tegemist on pikema protsessiga. veel üks äh, mõte, millega ma lõpetan, ütleksin kolleegidele, et räägin sellest ka meie koordinaatoritega Äh, septembris äh, seoses strateegiaga ja vaatame, kuidas koordinaatorid leiavad, et meie peaksime parlamendis edasi liikuma ja saate oma äh, vastustega seda täiendada, aitäh! suur tänu, esimees, te võtsite mul sõnad suust. kui ma ühte asja mõistsin oma esimese kahe töökuu jooksul, et rändepoliitika on nagu Rubiku kuubik pöörate ringi, arvate, et te olete ühe külje kokku saanud, pöörate kuubiku ümber ja siiski eh, ei sobi värvid. ja tegelikkuses on tegemist poliitikaga, mille raames tuleb eh, ellu viia mitmeid erinevaid lühi- ja pikema perspektiivi meetmeid. Teie küsimused keskendusid rohkem keskpikale perspektiivile, pikemale perspektiivile ja minu poolt oleks äh, ennatlik hakata vastama nendele kõigile. kindlasti äh, te küsite neid küsimusi ka järgmise voliniku kuulamise ajal ja selleks ajaks ma loodetavasti suudan ka teda juba ette valmistada niimoodi, et te saate oma küsimustele rahuldavad vastused. ma püüan vastata mõnedele küsimustele, kuid jään ootama ka koostööd edaspidi pikemas perspektiivis kui me räägime rändest ja äh, rände ametlikest marsruutidest, siis Cecilia Malmström on viimastel aastatel püüdnud tegeleda väga paljude nende küsimustega, humanitaarviisa küsimusega ja konkreetsete arutelude käigus on seda arutatud, kas oleks võimalik viida mingisugune jaotusvalem, äh, et teha konkreetseid ettepanekuid Äh, üliõpilaste või teadlaste jaoks. võib-olla see ei ole sajaprotsendiline vastus, kuid see on üks osa sellest võimalusest. ja kui me mõtleme äh, ka äh, Junckeri poliitilistest juhistest, siis seaduslik ja ebaseaduslik ränne on väga jõuliselt esindatud ka järgmise komisjoni koosseisu tööplaanides mul oli äh, lootusekiir, kui kuulasin justiits- ja siseministreid mitteametlikus nõukogus, kui nad väga avameelselt rääkisid sellest, et tuleb rohkem äh, panustada ümberasustamisele. meil on praegu eraldatud kakskümmend kuus tuhat et äh, viimastel kuudel toimus Genfis ka vastav konverents, kui me püüdsime äh, rohkem kohustusi anda, kuid avameelselt öeldes meie seas mitte kõik liikmesriigid ei arenda edasi seda poliitikavaldkonda meil on kolmteist liikmesriiki, kes on võtnud endale kohustuse küll väikeste summade piirides kuid tegemist on asjaga, mille puhul me peame seda sõnumit ikka ja jälle jõuliselt edastama. mis puudutab Frontexit, sest ilmselgelt Frontex ei saa üle võtta äh, piirioperatsioone liikmesriikide poolt. samal ajal Frontexit võib aga rohkem kaasata ühisoperatsioonide käivitamisse, mis toimuvad teatud liikmesriikides ning kaasata ka täiendavate vahendite mobiliseerimisse teistest liikmesriikidest, et abistada neid liikmesriike, kes on sattunud suurema surve alla see on kõik, mida me saame teha ja selle nimel me teeme praegu koostööd ka äh, kolleegidega Itaalia eesistumise meeskonnast ja püüame välja kujundada meie tegevuste profiili eh, nende tegevuste puhul, mida oleks võimalik mobiliseerida Frontexi jõududega ja kasutada ka Mare Nostrumi mm, operatsioonide raames väga paljud neist tegevustest toimuvad kolmandates riikides ja teatud määral proua Gomez ja proua Guillaume eh, juba mainisid seda kidekööri, mida ma ise olengi kogenud. kuidas on võimalik arengupoliitika, välispoliitika ja kõik teised poliitikavaldkonnad panna paremini koos toimima? üks mõte oli, et välisministrid ja siseministrid kohtuksid. ma ei ole kindel, et see on parim mõte. aga ma leian, et ka teie kui komisjoni jaoks on oluline võtta ühendust teiste komisjonides töötavate kolleegidega selleks, et ühendada oma jõud ja tegevused ja sellega ma jõuan teise aspekti juurde, mis on küll üldise iseloomuga, kuid on seotud meie ühise varjupaigasüsteemi aspektidega ja paljude teiste valdkondadega. praegu on kujunenud välja trend, et kõik need ametkonnad, kes tegutsevad aktiivselt siseasjade valdkonnas, tegutsevad nagu eraldi meist kuid poliitikat pannakse paika Brüsselis teie poolt, nõukogu poolt, komisjoni ettepanekul. ja need tuleb ka nende ametkondade poolt ellu viia. meil kõigil seisab ees suur töö selleks, et need ametid teeksid meiega koostööd. ma ei kritiseeri neid äh, sellepärast, et nad teisiti tegutsevad kuid me ei ole jõudnud veel oma äh, nende olemasolevate ressursside ja jõudude ühendamiseni ja seda mõistlikul viisil. ja seda oleks võimalik saavutada äh, kui me soovime paremaid tulemusi ja selle jätkuks ka arutelu, mida meil me vajame lugupeetud esimees, äh, siin on väga palju küsimusi, millele ma peaksin konkreetselt vastama. ma arvan, et ei ole praktiline praegu kõiki neid küsimusi ükshaaval ette võtta, eriti ka neid küsimusi, mille puhul ma jätaksin vastama, kui siin on eraorganisatsioonide kaasamine päästeoperatsioonidesse. enamikele küsimustele ma saaksin vastata, kuid sellele kuluks rohkem kui nelikümmend viis minutit ja see selle asemel ma eelistaksin neid küsimusi teiega individuaalselt arustada, et saada paremini aru teie huvidest ja võib-olla tulla nende küsimuste juurde tagasi järgmisel korral, kui me saaksime keskenduda nendele paremini. ma teeksin omapoolse ettepaneku. ma arutan ka koordinaatoritega seda, milline saaks olema meie reageering ja tuleme selle küsimuse juurde septembris me peame paika panema ka oma tegevuse ja ma teen ettepaneku, et te tulete siis tagasi ja nende märkmetega koos, sest esitati väga konkreetseid küsimusi, millele on vaja vastused anda. Te olete üsna täpselt kirja pannud äh, kõik selle, mida meie komisjoni liikmed ütlesid, seega kui te tulete siis tagasi vastustega, konkreetsete vastustega nendele küsimustele, sest äh, meil hakkab selle päevakorrapunkti jaoks aeg lõppema ja selleks ajaks, kui te tagasi tulete, on meil ka omapoolne ettepanek välja töötatud koos koordinaatoritega ähm, selle rakkerühma tegevuse konkreetsete meetmete kohta. ja need kolleegid, kes ootavad konkreetseid vastuseid oma küsimustele, saavad need vastused septembris. kas see teile sobib? lugupeetud esimees, ma olen väga rahul sellega ma olen valmis konduma teie kolleegidega ka silmast silma, silma loodetavasti kujuneb mu, kujunevad mul töised suhted teie kõigiga. ja need, kes soovivad, ähm, ma võin teiega kohtuda ka väljaspool koosoleku saali, et anda teile konkreetsed vastused teie äh, küsimustele, kuid ma arvan, et on hea, kui meil toimub üldisem arutelu septembris suur tänu ja suur tänu ka kolleegidele Itaalia äh, eesistujameeskonnast, kes osalesid meie arutelus seega, kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Is, uh, see on Lissaboni lepingu protokoll kolmkümmend kuus, ettevalmistav töö seoses üleminekuperioodi lõppemisega esimeseks detsembriks kaks tuhat neliteist ja Ühendkuningriigi opt-out Äh, ja kolleegid, kes teist soovivad lahkuda, tehke palun seda vaikselt. ja nagu kolleegid teavad, meil on Lissaboni lepingu protokoll, protokoll number kolmkümmend kuus ja ma teen kokkuvõtte selle, sest mitte kõik ei ole sellest teadlikud. seda tunnevad küll Ühendkuningriigist pärit kolleegid, sest Ühendkuningriik on kasutanud seda opt-out võimalust. ja ma näen, et mõnede liikmete jaoks on see suurt huvipakkuv küsimus. ja meie prantsuse kolleegid võiksid vaikselt lahkuda ma tean, et see ei ole pelgalt Ühendkuningriiki puudutav küsimus, kuid ma palun lahkujaid teha seda vaikselt. nagu te teate, et see Lissaboni lepingu protokoll kolmkümmend kuus nägi ette viieaastase üleminekuperioodi. ja ma jätkan sõnavõttu, ütleb esimees. esimest korda ma olen seda koputust kasutanud protokoll kolmkümmend kuus, nagu ma ütlesin, nägi ette viieaastase üleminekuperioodi, millega äh, lükati edasi äh, Euroopa Liidu politsei ja kriminaalõiguse meetmete rakendamine, mis võeti vastu nimetatud kuupäeval ja eriti just Euroopa Kohtu, kohtualluvust ja pärast selle üleminekuperioodi lõppu, esimesel detsembril kaks tuhat neliteist, kolmekümne kuuenda protokolli artikkel kümme lõige neli äh, annab Ühendkuningriigile võimaluse otsustada hiljemalt kolmekümne esimeseks maiks kaks tuhat neliteist, kas nad kasuvad ka opt-out'i politsei ja kriminaalõiguse meetmete suhtes enne esimest detsembrit kaks tuhat üheksa äh, ja sellisel juhul eh, eelmise kolmanda samba aki eh, katab kehtivuse. Eh, oma kirjas kahekümne neljandal juulil kaks tuhat kolmteist Ühendkuningriigi alaline esindaja teavitas nõukogu, et Ühendkuningriik on otsustanud kasutada seda võimalust ja kasutada opt-out'i kolmanda samba, endise kolmanda samba aki. vastavalt kolmekümne kuuenda protokollile äh, ja vastavalt artiklile kümme viis on Ühendkuningriik ametlikult teatanud, e, et e, kasutab opt-back'i e, kolmekümne viie instrumendi puhul vastavast aktiid, sealhulgas viie Schengeni meetme ja kolmekümne mitte Schengeni meetme. selleks, et vältida õigusliku tühimiku tekkimist, soovib Ühendkuningriik ametlikult teavitada, et ta kasutab opt-in'i võimalust nende kolmekümne viie meetme puhul ja seda samal ka päeval, e, e, esmaspäeval, esimesel detsembril kaks tuhat neli. vastavalt e, aluslepingule nõukogu on otsustanud Ühendkuningriigi taotlusel seoses Schengeni akiiga üksmeelselt seda toetada ja komisjonile on antud kohustus uurida neid taotlusi vastavalt mitte Schengeni meetmetele. läbirääkimised Ühendkuningriigi delegatsiooniga algasid märtsis esimene mõttevahetus toimus libekomisjonis enne äh, Äh, valimise vaheaegu kümnendal aprillil, kuueteistkümnendal juunil komisjoni peasekretär saatis parlamendi peasekretärile mitteametliku dokumendi selle kohta, kus oli kokkuvõtvalt äh, esitatud arutelude tulemused. ma olen nüüd lõpule jõudnud. parlament tuleks ära kuulata ka selles küsimuses ja sel põhjusel peab meil toimuma äh, arvamuste vahetus ja see arvamuste vahetus peab toimuma ka komisjoni ja eesistujariigiga komisjoni õigustalitusest. kas kõik on korras, küsib esi. on paar nime muutunud, kes täna sõna võtavad. komisjoni õigustalitusest on Dartantšuk ja komisjoni peadirektor, kes just härra Tell ja proua Sibala äh, komisjoni peadirektoritist Home. Dartšentšuk, härra äh, Dartšentšuk, komisjoni õigustalitus. Äh, tänan, lugupeetud esimees, tõepoolest olen mina. nagu te äsja meenutasite, teist korda on komisjonil olnud võimalus tutvustada libe komisjonile hetkeseisu protokoll kolmkümmend kuus raames tehtava töö kohta. see on kooskõlas komisjoni poolt võetud kohustusega regulaarselt teavitada Euroopa Parlamendi. viimasel korral äh, äh, kahe tuhande neljandal aastal, kümnendal aprillil komisjon selgitas, et selles kontekstis on käsil kaks aspekti. ühelt poolt äh, üleminekuperioodi lõpp endise kolmanda samba õigusaktide puhul kõikide liikmese ja Ühendkuningriigi opt-out selle protokolli kümnenda artikli suhtes. pärast meie viimast kohtumist komisjon on lõpule viinud selle vastava agi täieliku kaardistamise, mille te leiate ka meie töödokumendis, mis avaldati maikuus ja millele viidatakse ka teie koosoleku dokumentides. komisjon hetkel analüüsib, kas mõningad õigusaktid on juba vananenud ja tuleks võib-olla tühistada, lähtudes parema õigusloome põhimõtteid. mis puudutab e, Ühendkuningriigi blokk opt-out'i, siis Ühendkuningriik on kasutanud õigust e, kolmekümne viie meetme suhtes, e, milles Ühendkuningriik soovib uuesti osaleda ehk opt-in back Neid meetmeid on põhjalikult uuritud kooskõlas protokollis ette nähtud tingimustega ja tagades sidususe agidiga. meie hindamine toimus kahes suunas, ühte jõudis nõukogu, mis uuris Schengeni õigustikuga seonduvaid aspekte ja komisjon mitte Schengeniga seotud õigustikku. komisjon ja Ühendkuningriik jõudsid juunis arusaamisele, Ühendkuningriigi poolt tehtud ettepaneku tehnilises analüüsis äh, mitte Schengeni valdkonna küsimustes. komisjon teavitas parlamenti ka sellest ning toimus kirjade vahetus komisjoni ja Ühendkuningriigi vahel ja need on edastatud ka parlamendile. ametlikud otsused selles küsimuses äh, Äh, saadakse teha alles kolmekümne esimene detsembrist kaks tuhat neliteist, mis tähendab seda, et volinike kolleegium peab komisjoni poolt nimetatud kuupäeval ka otsuse langetama. kuid see oli kõikide huvides jõuda juba praegu selge poliitilise mõistmisena, tegemist on tõsiste küsimustega ja me peame vältima äh, tühimiku tekkimist kolmekümne esimese detsembriks. seega kõik need ametlikud otsused, mis tuleb langetada, Äh, ja seetõttu on komisjon koostanud ka oma järeldused. komisjonile antud ülesanne selles küsimuses oli väga konkreetne. nimelt läbi vaadata Ühendkuningriigi ettepanek opt-in'ide osas ja kas on vaja lisada mingeid õigusakte, et tagada õiguslik sidusus või tekivad ka mingisugused toimimisprobleemid, kui Ühendkuningriik osaleb mõningates instrumentides ja mitte teistes protokoll kolmkümmend kuus ei anna komisjonile üldiseid volistusi ette kirjutada Ühendkuningriigile, milliste õigusaktide puhul ta peaks opt äh, võimalust kasutama ja analüüsi tulemusel jõudsid järeldusse, et kolm Europoli määrust tuleb lisada ja samuti äh, Euroopa kohtusüsteemide võrgustiku otsus ja Ühendkuningriik on ka sellele positiivselt reageerinud. veel mõned küsimused. me lähenes, lahendasime ka nimetatud õigusaktide lisboniseerimise küsimuse, mis tähendab seda, et endise kolmanda samba õigusaktid on muudetud või tühistatud ja on vajadusel ka kolmekümne kuuenda protokolli nimekirjast kustutatud. ja seetõttu ei kuulu selle plokk opt-out'i alla Ühendkuningriik on samuti nõustutud väidetega seoses siis kaks võrgustiku otsusega, see on Schengeni infosüsteem, mida kasutavad piirivalve ja politseiasutused, mida arutati ka nõukogus ja on otsustanud ka selle otsusega liituda Need on õiguskaitse seisukohalt ja kodanike õiguste tagamisel väga olulised küsimused, eriti kohtuotsuste täitmisel ja seetõttu komisjon igati tervitab asjaolu, et Ühendkuningriik on võtnud endale kohustuse osaleda nendes protsessides ka tulevikus eh, täiendavalt kolmanda õigusakti poolt, Prüm otsus eh, teabevahetuse kohta ja eh, kohtuotsuste tingimusliku täitmise raamotsuse selle tulemusena komisjon teeb ka nõukogule ettepaneku üleminekumeetmete ja, ja finantsaspektide äh, kohta seoses äh, protokolli kolmkümmend kuus küsimus. Ühendkuningriik on saanud üks koma viis miljonit eurot Prümi jõustamiseks, mis tuleb tagastada, kui Ühendkuningriik ei kavatse osaleda Prümi täitmisel. komisjon osaleb ka Äh, mõjuhinnangu läbiviimisel, mille Ühendkuningriik peab ette valmistama. samuti, kui Ühendkuningriik otsustab protsessi lõpus mitte Prümiga taas ühineda, komisjon esitab omapoolse aruande, milline saab olema Ühendkuningriigi mitteosalemine nende otsuste täitmisel mõju. teises küsimuses on Ühendkuningriigi seisukohad ka nõukogu protokolli fikseeritud ja äh, nende arutelude tulemused tutvustati ka üldasjade nõukogus juunis ja edasi liigutakse ka Schengeni küsimuste osas sama arusaamiseni. selleks, et kinni pidada äh, kümnenda artikli täitmisel ja sellest protokollist ja tagada sujuv üleminek pärast kolmekümne esimest detsembrit, komisjon loodab, et et ka Schengeni küsimuste osas nõukogu peatselt esitab omapoolse äh, seisukoha. sellega ma lõpetan. suur tänu. kas me kuulaksime ära nüüd eesistuja sõnavõttu, mis loodetavasti saab olema natuke lühem? suur tänu, esimees, ma räägin lühidalt komisjon on väga selgelt esitanud väga paljud aspektid sellega seoses. me oma poolt tahame öelda, Itaalia eesistujana kavatseb jätkata seda tööd, äh, mida, mille alustas juba Kreeka eesistujana, kes tegi suurepärast tööd laskumata detailides sarnaselt komisjoni poolt tehtud analüüsiga Schengeni meetmete suhtes. jätkuvad arutelud selles küsimuses toimus ka kahekümne neljandal juunil justiits- ja siseministrite nõukogus esmane arutelu. eesistujana anname endast parima, et äh, peatselt jõuda kokkuleppeni sest me oleme teadlikud sellest, et tuleb vältida õigusliku tühimiku tekkimist detsembris ning lähtudes äh, protokolli vaimust, me peame tagama koostöö Ühendkuningriigiga nimetatud sektoris äh, nii laiapõhjaliselt kui võimalik ja parlamendi õigustalitus on kohal ka küsimustele vastamistel kuid mitte lihtsalt sõnavõtuks, kuid ma pidin seda mainima. mul on veel kaks sõnasoovijat, härra Dias de Mero ja härra Kökop. kas keegi veel soovib sõna saada? ei? siis härra Dias de Mero siis esimesena. Muchas gracias, señor presidente. aitäh, härra esimees. aitäh ka Monika Holmerile tema lahkuse eest, et ta mulle pakkus enda kõneaega, nii et aitäh sulle, Monika. aitäh teile, härra esimees, sain nüüd aru kõigest sellest, mida te ütlesite protokoll, kolmekümne kuuenda protokolli kohta ja Briti äh, seisukoha kohta, kuid raskem oli mul aru saada komisjoni seisukohast, sain ka aru küll ka nõukogu seisukohast. tahaksin tänada kõiki, kes seda teemat äh, selgitasid, kuid pean ütlema, et kogu see teema on meile murettekitav. Ühendkuningriik äh, on keskse tähtsusega osaline Euroopa Liidus, eriti kui me räägime ka äh, kohtualasest koostööst ja politsei koostööst ma saan aru, härra esimees, et Ühendkuningriik äh, kasutab oma õigusi, nii nagu äh, aluslepingud äh, seda neile võimaldavad, kuid ja seda ma kahtluse alla ei seagi, kuid mina eelistaksin, et Ühendkuningriik ei jätaks õigusel ning turvalisusel rajanevate äh, ala rakendusest täielikult välja. Ühendkuningriik on oluline liige Euroopa Liidus, kuid äh, nii mõneski valdkonnas äh, jääb ta piltlik, ka piltlikult öeldes saareriigiks omaette seisvaks. väga tähtis on siiski kinni pidada kehtivast seadusandlusest, me räägime ju vabadusest turvalisusest, ähm, terrorivastasest võitlusest, Prümi lepingust, erinevatest, erinevate agentuuride, ametite tegevusest, Europoli tegevusest, terve rida tundlikke küsimusi ja seetõttu meil peaks olema niivõrd tihe koostöö kui võimalik ja me peaksime tagama selle, et meil oleks ka vastastikune usaldus omavahel ja peaksime vältima seda, ja ütleksin seda ka kolleeg Kirkhopile, me peame vältima seda, et see selline valiv kaasatus ähm, teatud valdkondades õõnestab seda, kuidas agiid rakendatakse Euroopa Liidus üldiselt. me peame tagama selle, et kõik need komponendid koos toimiksid. me peame koostööd tegema vastavalt kolmekümne kuuenda protokolli, protokolli vaimule ja ning leidma võimalikult palju kokkupuutepunkte koostöö tegemiseks, et see süsteem üldiselt võimalikult tõhusalt ning järjepidevalt toimiks. ma ei taha nüüd siin pikalt rääkima hakata ja ma ei lasku ka üksikasjadesse ma ei räägi siin teemadest väljaspool Schengeni akiid. meie sõnum peaks olema selge Briti kolleegidele, aitäh! aitäh, härra Diastemera, võtan äh, teadmiseks teie kommentaarid. Need kindlasti põhinevad teie kogemusele selles valdkonnas. Äh, nii et äh, ma võtan need teadmiseks ka õiges kontekstis eh, ma näen, et eh, nüüd eh, ka proua Intvelt on sõna soovinud. selle komisjoni esimehena ma loodan, et see opt-in õnnestub, sest need on meetmed, mis on väga tähtsad ka meie komisjonile üldiselt. ja loodame, et sellega kõik õnnestub. nüüd ei ole see enam dialoog, proua Intvelt samuti soovib sõna, aga kõigepealt annaksin sõna härra Kirkhope'ile. aitäh, härra esimees. mina alustan oma märkustega, öeldes, et äh, mul on olnud hea meel, et äh, viimastel aastatel on mul võimalik äh, koostööd teha härra Dias de Meraga teemadel, mis on väga suure tähtsusega Euroopa Liidu kodanikele julgeoleku valdkonnas ja eriti just infovahetuse vallas õiguskaitseametite vahel terrorivastasel vastases võitluses, kuritegevuse vastases võitluses, meil mõlemil on sellega otsesed kogemused olemas, nii et seda ma ütleksin juba alustuseks ära. teiseks, nagu Te teate, ei ole siin äh, nende protseduuride puhul äh, mingit äh, otsest parlamendi kaasatust, pigem on tegemist nõukogu valdkonnaga kõigi nende jaoks, kes riikide valitsustes tööd teevad. mina olen üks nendest Äh, juristidest, kes teavad, tunnevad väga hästi seda endist kolmandat sammast. Äh, enne kahe tuhande üheksandat aastat oli valdkondi, kus oli tegemist riikide, liikmesriikide pädevusega ja see siis äh, lõppes pärast seda, kui kahe tuhande üheksandal aastal kolmas sammas lammutati või siis lihtsalt kokku varises ja tahaksin siin meenutada kolleegile ja ka teistele, et alates kahe tuhande üheksandast aastast Ühendkuningriik on võtnud pigem positiivse opt-in seisukoha selles, mis puudutab julgeolekut ja kõike seda, mida me ka siin komisjonis arutame. me räägime kahe tuhande üheksanda aasta eelseid õigusakte mille puhul meil oli siis võimalus ähm, opt-out'iks, me oleme selle, seda võimalust ka kasutanud. kuid hea meel on märkida, et me siiski praegu liigume edasi ja see on kindlasti ka meie huvides. Europoli puhul näiteks äh, loodetavasti saab see ka veidi äh, reformitud, äh, kui räägime vahistamismäärusest ja ka edasine politsei koostöö terve rida valdkondi, mis, milles koostöö on minu arust täiesti mõeldav. siin on terve rida teemasid üle saja kus eh, ma küll ise ei ole läbirääkimistel osaline, kuid mis minu arust on oma aja ära elanud, ja kui äh, sellel protsessil on ka mingi kõrvaltoode nii-öelda, siis äh, võib äh, juhtuda niimoodi, et meil on liiaseid sätteid, liiaseid õigusakte ja kui me nendest lahti saame, siis kindlasti see suurendab kodanike usku sellesse, mida Euroopa Liit äh, selles vallas äh, teeb, nii et see on mingis mõttes nagu kõrvalnähe, kuid see on pigem positiivne. mul oli hea meel kuulata komisjoni ning eesistuja kommentaare ja ka oma aruteludes Londonis on mul olen ma näinud vägagi positiivset suhtumist äh, meie asjasse puutuvates ministeeriumides äh, Äh, selles osas, mis puudutab läbirääkimisi selleks, et äh, Ühendkuningriik äh, koostöö vaimus läheneks koostööle tõsise kuritegevuse vastasel võitlusel, mis siis moodustavadki selle opt-in osa. ja mina püüan küll teha kõik selleks, et kogu see protsess edukalt päädiks. aitäh! ma tahaksin äh, mainida veel midagi, mis on väga tähtis. tahtsin öelda ka teistele komisjoni liikmetele, miks me täna sellest teemast räägime. kui opt-in õnnestub ja loodetavasti ta õnnestub, see ei ole tegelikult ainult nõukogu teema. see, sellel on ka õigusalane mõju, õigusloomele mõju sellel on ka mõju äh, eelarvele, nii et äh, tegelikult parlamendil on väga selge huvi äh, selles vallas. ja see peaks kuidagi ka meie päevakorras, päevakordades kajastuma, tähtis on see, et et te saaksite aru, et see ei ole siin kellegi erahuvide tõttu see teema päevakorras, vaid siin on ka parlamendi väga selge huvi mängus nii, eh, Sofi, palun um,. Like me... aitäh, härra esimees. Eh, ma ütlen kohe ära, mulle ei meeldi opt-out, opt-out'id mulle ei meeldi selline valiv eh, liikmelisus, riik, mis ei ole Schengenis, mis siis ei kasuta politsei koostöö ning kohtualase koostöö Ähm, instrumente, mis ei tee koostööd ka mitmetes teistes valdkondades ja nüüd siis äh, neil lasta välja valida äh, teatud vahendid, millega nad tahavad siiski liituda. härra Dias de Mera oli tegelikult vägagi diplomaatiline, äh, palju diplomaatilisem kui mina. noh, muidugi peab ütlema, et paljud on pal diplomaatilisemad kui mina oma väljendustes, kuid kogu see otsuse langetamise viis, sellel ei ole mõju mitte ainult seadusandlusele, vaid ka sellel, kuidas meie siin üldse tööd teeme. kuidas see siis nüüd välja näeb kolleegide vahel, kui kolleegid otsustavad äh, langetavad otsuseid äh, valdkondades, kus nende valitsus ei ole meetmetega äh, liitunud, kus nende valitsusel on opt-out. ma olen ise sellega kokku puutunud, täpselt sellise olukorraga äh, me peaksime siis justkui Euroopa Parlamendis looma spetsiaalse eh, komisjoni, näiteks ka Eurotsooni puhul on see eh, aktuaalne, see teema, kuidas me nüüd eh, siin praktikas või läbipaistvuse seisukohalt selle kõik korraldame, kas siis politseinikel näiteks on terve nimekiri seina peal ees, et millistes valdkondades tehakse teistega koostööd ja millisel mitte inimesed tegelikult äh, ei tea praktikas, millises valdkonnas Euroopa Kohtul on pädevus ja millisel äh, mitte, äh, kus põhiõigused kohalduvad ja kus mitte, nii et mulle see olukord kohe sugugi ei meeldi. ma tahaksin, tahtsin selle ka siin välja öelda, et ma ei ole selle olukorraga kohe kuidagi rahul. ma lootsin, et on selline plokina öö, nende meetmete, meetmetes osalemine või plokina opt-in. kui me suhtume tõsiselt kurjate-, kuritegevuse vastasse, terrorismi vastasse võitlusesse, nemad ju ületavad praegu piire täiesti vabalt, nemad ei tegele mingite opt-in'ide, opt-out idega, nad teevad oma tegusid nad ei mõtle, et äh, me nüüd äh, teatud äh, kuritegesid, kuritegusid saadame ühes riigis ja teisi jällegi teises riigis korda. ja mu viimane märkus. Timothy ütles, võib-olla me peaksime kasutama võimalust teatud liiastest sätetest lahti saada. see muudab mind nüüd künniliseks, sest kui on üks riik, mis on alati äh, surunud äh, selleks, et, äh, survet avaldanud selleks, et oleks enam ja enam meetmeid õiguskaitse valdkonnas ja see on ka õigustatud, kuid siin on kaks valikut, kas mängite kaasa või mitte. mina arvan, et õige oleks siiski uuesti liituda nende meetmetega, mis meil on õigusalases koostöös. You got that, did you, Timothy? nii, nii, selle, see oli nüüd arusaadav, aitäh, Sofi! nagu härra Dias Temeres, Temeres ütles, äh, nagu te ütlesite, härra Dias Temeres tõepoolest väljendas ennast veidi diplomaatilisemal viisil, et siis igaüks otsustab, milline talle vastuvõetavam on. nüüd sellega see, selle päevakorrapunkti arutelu on lõppenud kuid äh, kindlasti oli tähtis, et me sellest äh, räägiksime ka siin parlamendis. aitäh kolleegidele kannatlikkuse eest. Äh, kas saame edasi minna, küsib esimees. Läheme siis edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde. siin on tegemist isikuandmete töötlemise ning isikute kaitsega ning andmete vaba liikumise teemaga. ja nüüd teeksin ka väikese sissejuhatuse, siis annan sõna Janile edasi. kogu andmekaitse äh, paketi reform, paljud teist teavad, et märtsis äh, see ka parlamendipoolse toetuse leidis. Äh, Jan Albrecht on raportööriks ja tema annab meile ka praegusest asjade seisust äh, ülevaate ja siis ma annaksingi talle pärast sõna ning samuti variraportööridele, härra Vossile, härra Kirkhope'ile, Cornelia Ernstile, kõik nad on siin ka kohal. nii et Jan, ma annangi sõna sulle. Timothy, kas sa jääd ka seda teemat kuulama? et ei ole tegemist siis opt-out'iga antud juhul, saan aru, hea küll, teil on teine koosolek. vabandust, ütleb esimees, et ma nüüd kolleegiga dialoogi laskusin. aga härra Albrecht, sõna on teil. Mm, I would start with uh, explaining to all of us aitäh, tahaksin nüüd uuesti kõigile selgitada, et kust äh, me tuleme või millest sai alguse see äh, andmekaitsereform, sest äh, kuude kaupa me juba ootame, ootasime nõukogu vastust ja oleme juba ära unustamas, kuhu maale asjad jõudnud on me alustasime sellest, et kutsusime üles komisjoni üle vaadata praegu kehtivat direktiivi, mis puudutas andmekaitset. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal töötas oma raporti välja Aksel Voss ja selle eesmärgiks oli siis tulla välja visiooniga äh, äh, standardite kehtestamiseks andmekaitse vallas Euroopa äh, Liidus, eriti selles osas, mis puudutab isikute õigust andmete kustutamisel, näiteks internetis, läbipaistvusnõuded ning ka see, et tuuakse sisse tugevad sanktsioonid, järjepidevus äh, osas ka andmekaitseametitele et meil oleks tegemist siis ühtlase, ühtlustatud raamistikuga, tollal me ei teinud vahet erinevate sektorite vahel, kellele need äh, õigusaktid kohalduvad, kuid siis äh, komisjon kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses tegi ettepaneku, see oli äh, määrus, mis asendas direktiivi üheksakümmend viis murd kaheksakümmend kuus Äh, see äh, kattis äh, samas, samu valdkondi kui direktiiv, välja arvatud politsei ning kohtualane koostöö. ja veel üks direktiiv, mis siis puudutas just õiguskaitse valdkonda, meil on siin siis kaks erinevat teemat, määrus ning direktiiv. Need mõlemad töötati välja paralleelselt äh, siin kojas, siin ähm, komisjonis mina olin äh, määruse raportööriks äh, ja härra Trutsas oli direktiivi raportöör eelmises koosseisus ja me viisime lõpul, sõlmisime kokkuleppe ähm, eelmise aasta sügisel jõudsime konsensusele parlamendis ähm, mitmete muudatusettepanekutega pärast seda, kui meil oli olnud mitmeid läbirääkimiste voore ja kuulamisi ja kohtumisi erinevate huvirühmadega. ja me hääletasime selle poolt, et algatada läbirääkimised esimese äh, lugemise läbirääkimistel. Need äh, kolmepoolsed läbirääkimised ei saanud äh, algust, kuna eh, ei, ei tuldud nõukogus, eh, ei töötatud välja üldist ehm, lähenemist enne seda, kui Euroopa Parlamendi mandaat lõppes, me kasutasime plaani B ehk siis eh, hääletada enda seisukoha osas esimesel lugemisel märtsis sel aastal. märtsikuust alates parlamendina oleme me vastu võtnud selle seisukoha, mis meie komisjon välja töötas ja ootame, et äh, ministrite nõukogu ka enda seisukoha meile edastaks, mis on praegu äh, juba viibinud kaks ja pool aastat, see on siiski pigem pikk protsess ka nõukogu kontekstis ja see on kahetsusväärne. aga meil ei ole ka mingit võimalust neile dikteerida, kui kiiresti nad peavad tegutsema, kuid me ikka ja jälle meenutame neile, et nad peaksid tegutsema kiiremini ja siis välja tulema vähemalt üldise lähenemisega, et alustada kolmepoolseid läbirääkimisi, saaksime aru, millistes punktides me peaksime leidma ühise seisukoha viimane mitteametlik nõukogu leidis aset äh, mõni nädal tagasi, kus äh, oli äh, uus ambitsioonikas eesistuja, itaallased ütlesid, et nemad sooviksid sellise ühise lähenemisega välja tulla nii kiiresti kui võimalik ja loodan, et see leiab aset juba enne aasta lõppu, kuid järgmiseks võimaluseks äh, nõukogu kokkukutsumiseks on oktoobris ja vaatame siis, kas justiits- ja siseasjade nõukogus tõepoolest see teema ka arutusele tuleb ja kas nad siis saavad ka üldise lähenemise kokku panna pärast nõukogu kohtumist või siis äh, nõukogu kohtumisel. see puudutab menetluslikku külge, kui räägime sisuliselt, äh, siis võin öelda, et mõned küsimused, mis ikka ja jälle võivad üles kerkida nõukogus need on juba lahenduse leidnud. meie seisukoha kompromissidega ja üha enam liikmesriike saab aru, et, et need arutelud on juba ära olnud, need järeleandmised on tehtud, näiteks rakendusala osas, avaliku sektori rolli osas, nende reeglite järjepidevas rakendamises ehm, me räägime siin ka siseturuga seonduvast, et kus täpselt hakatakse jõustama ehm, neid reegleid ja siin peaks olema ka järjepidevus jõustamise osas erinevates liikmesriikides et me ei peaks äh, lähtuma kahekümne kaheksast erinevast jõustamisraamistikust ja erinevast äh, tõlgendusest. see oli vaid üks äh, näide paljudest, et nõukogu saab tegelikult kergesti meiega nõustuda ja meil ei ole ka midagi selle vastu, kui nad copy-paste meetodil lihtsalt võtavad üle meie seisukohad ja need muudatused meie seisukohtadesse ja loodame, et nad äh, tegutsevad ka võimalikult kiiresti. see peaks olema selgesti parlamendi seisukohaks ka uue koosseisu puhul. ja lõpetuseks ütleksin, et ma kaaluksin äh, ka seda, et öelda selgelt välja selle, et äh, see õigusakt on niivõrd tähtis parlamendi jaoks et me oleme valmis eh, siduma eh, selle teiste teemadega, eh, seame siin teatud eeltingimused teiste teemadega edasiminekust, me ei saa praegu aega kaotada, me konkureerime teiste, teiste jurisdiktsioonidega, teiste riikidega. ja seda on tõstatatud äh, korduvalt äh, ka eelmisel aastal pärast kõiki neid erinevaid luureskandaale ja pärast äh, ka meie resolutsiooni vastuvõtmist Claude Moraes oli selle tema raportööriks ka Safe Harbori otsuse peatumine on osa sellest kontekstist, nii et see on nüüd järjekordne võimalus äh, survet avaldada, et neid reegleid siiski hakatakse Euroopa Liidus rakendama, selleks et kaitsta Euroopa Liidu kodanikke. suur tänu ja jään ootama arutelu. Well. aitäh, Jaan, et tegid nii lühidalt. uutele liikmetele ütlen, äh, nendele, kes ei ole äh, kursis selle määruse ning direktiiviga, kõik äh, saavad nüüd sõna võtta, ka variraportöörid võtavad sõna. meil on aega ainult äh, pooleni ja kõigepealt ma annaksin sõna eesistuja esindajale, palun võtke sõna lühidalt, äh, võib-olla poolteist minutit teile, sest kõnelejate nimekiri on pikk sest palju on neid kolleege, kes ähm, selle teemaga on tegelenud ka eelmise koosseisu ajal, sest meil on äh, veel ka teisi teemasid päevakorras veel täna. ja nüüd äh, härra Demateis Itaalia eesistuja esindajana, palun. Mm, grazie Presidente, grazie a tutti i membri della... suur tänu, esimees, aitäh kõikide libekomisjoni liikmetele. mul on väga hea meel siin täna viibida ja loodan, et teie uus ametiaeg läheb hästi. andmekaitse teema, nii direktiiv kui ka määrus, nagu minister juba täna hommikul ütles on äh, Itaalia eesistujale väga oluline prioriteet, me mõistame, kui tähtis on see, tähtsad on need reeglid Euroopa kodanikele ja Euroopa ettevõtetele ja samuti ka Euroopa andmekaitseasutustele, kes õigustatult ootavad meilt ühtsustatud äh, õiguslikku raamistikku ning ühtlasemat äh, rakendamist kogu Euroopa Liidus nõukogus oleme me täielikult kursis sellega, et kaks ja pool aastat arutelu võib tunduda pikana. ja ütleksin, et direktiivi osas on läbirääkimised, mida me oleme üritanud äh, lõpule viia, võtnud neli aastat ja seega jääb liikmesriikidel palju manööverdamisruumi. määruse teema lähenemine, mida liikmesriigid ja nõukogu toetab, eeldab, et me peame tegutsema konkreetsemalt kui direktiivi osas, äh, mis puudutab tehnilisi küsimusi, siis on liikmesriigid andnud olulise panuse ja me oleme väga sügavuti seda arutanud ja ükski kohtumiste päev ei ole raisku läinud nende kahe vahendi asus, osas eesistujana leiame, et äh, tähtis on lähtuda Kreeka eesistumise edusammudest ning äh, liikudes faasi suunas, kus äh, kõik see töö on võimalik kokku võtta ning kompromissi seisukohad on väga ambitsioonikad ning äh, nõukogu ettepanek on muutunud sisuliseks. väga tähtsad küsimused on veel hetkel lahendamata, kõik liikmesriigid on oma arvamust väljendanud. Nad on oma seisukohad äh, väga põhjalikult kaalunud, äh, lähtudes sisekonsultatsioonidest erinevate asutustega ja nüüd on oluline sellega edasi liikuda, nii nagu Kreeka eesistumise ajal, mis puudutas ähm, edasiliikumist, siis meie tahame nüüd samm-sammu haaval liikmesriikidega edasi liikuda, nii et äh, me saaksime koostada teksti, millega loodetavasti kõik saavad nõustuda. lugupeetud esimees, kui tohib, siis ei tahaks ma hetkel küll kuupäeva välja käia. hea õigusloome ei lähtu sellest, kui me üt-, määrame, kas tegemist on oktoobri või novembriga, me teeme tööd, me teeme tööd hästi Itaalia eesistujana toetab neid jõupingutusi, kasutame kõiki oma võimalusi ja vahendeid ning informeerime parlamenti sobivas vormis, millised menetlused käimas on ja loodetavasti lähitulevikus on nõukogul võimalik ka seadusandjaga läbirääkimistesse astuda, aitäh! suur tänu! Te ütlesite, et te kuupäeva ei taha anda, aga leiate, et äh, mingisugune tulemus võiks saavutada, saavutatud olla mingiks ajaks, aga millal me trialoogi saaksime alustada, sellele te ei viidanud, mingisugust äh, aega selle kohta te välja ei käinud, kas polnud nii? ma eeldasin, et pooleteise minuti jooksul saame me täpsemat informatsiooni suur tänu, esimees. jah, kahjuks on väga raske seda välja öelda, see sõltub liikmesriikide volitustest. liikmesriigid on väga selgelt juuni nõukogus öelnud, et nad ei ole valmis volitusi andma ühelegi eesistujale, sest osa määrusest on veel läbirääkimistes ja see mõjutab kogu seda dokumenti. see tähendab, et me peame töötama selle üldraamistikuga ja loodame selle paika panna ja loodame selle selgeks saada niipea kui võimalik. ja me leiame, et ei ole siin kasulik mingisugust kuupäeva välja käia. lihtsalt selleks, et seda teha, me üritame tagada, et kõik tegevused leiavad aset võimalikult kiiresti. aasta lõpp on realistlik meie arvates. aitäh ja nüüd komisjon, palun taaskord tehke lühidalt, kui vähegi võimalik. härra Sostak komisjonist, palun. suur tänu, ütleme härra Sostak. aitäh, et mulle sõna andsite ja paar märkust komisjoni poolt. kui ma Euroopa Parlament märtsis hääletas teatud äh, muudatuste osas, siis äh, ja nõukogus on tekkinud suurem tahe läbirääkimistega edasi liikuda ja meil on väga hea meel, et parlament need muudatused sisse viis ja me tunneme selle mõju. seetõttu me leiame, et hetkel on teatud hoog, mis on saavutatud läbirääkimistes ka, ka nõukogus ning juuni nõukogul saavutati üldine piiratud kokkulepe Äh, teatud teemadel Kreeka eesistumise ajal ja hiljuti oli oluline arutelu ka avaliku sektori üle mitteametlikul nõukogu kohtumisel ja selge on see, et enamus liikmesriike soovivad, et avalik sektor jääks määruse reguleerimisalasse. komisjoni roll on nüüd julgustada nõukogu edasi liikuma nii kiiresti kui võimalik ja need küsimused lahendada ükshaaval ja tõhusalt äh, edasi liikuda selleks, et lahendada näiteks see one stop shop küsimus ja, ja tagada see, et äh, see riskipõhine lähenemine, millele viitas Iiri eesistuja eesistumise ajal, äh, oleks samuti sees. ning me loodame, et eesistuja säilitab selle paketi lähenemise, et määruse ja direktiivi ka edasiliikumine toimub paralleelselt. kui nüüd kuupäevadest rääkida, siis kõige olulisem kuupäev on nõukogu kuupäev, et kaks tuhat viisteist aastaks peaks olema suletud ja see kuupäev jõuab üha lähemale ja anname endast parima, et sellest kinni peetaks. jah, aitäh, kaks tuhat viisteist aasta on juba väga lähedal, sellega saame kõik nõus olla, päev-päevalt jõuab see lähemale me võime siin hakata filosoofiliselt seda kõike arutama, aga suur tänu ja lähme nüüd variraportööride ja koordinaatorite juurde. kolleegid, palun piirduge ühe-kahe minutiga ja siis on kõigil võimalus sõna võtta, sest me tahame mõista, mis suunas me liigume ja seejärel anname taas sõna raportöörile. kõigepealt härra Voos, palun, esimene variraportöör. suur tänu alustuseks tahaksin viidata sellele, mida härra Albrecht ütles, mida kauem me Euroopas ootame, seda suurem viivitus tekib ja seega peaksime me liigutama hakkama. ja ma pöörduksin siin komisjoni poole, kes ühest küljest äh, nüüd äh, oma koosseisu muudab, oktoobris toimuvad koosseisu muudatused ja kõik see mõjutab tööd. nüüd aga, mis puudutab Itaaliat eesistujana, siis Philip, ma ei tea, kas äh, sul oleks võimalik meile anda täiendavat informatsiooni selle kohta, kas asjad liiguvad edasi, sest hetkel mulle tundub, et meil on kiireloomuliselt vaja andmekaitsestandardeid, sest tehnoloogiline areng kiireneb, meie jääme üha enam ja enam maha trialoog võtab samuti väga kaua aega ja seega tundub, et me ei ole, ei suuda ajaga kaasas käia. nõukogu probleem on see, et tegemist on määrusega, seega kõik peab olema täpselt äh, paigas, aga selleks, et äh, edasi liikuda, oleks vaja teha pingutusi kui see puudutab ainult äh, avaliku sektori küsimust või seda ühtset lahendust, siis minu arvates on äh, tulemus juba saavutatud, võib-olla on see liiga lihtsameelne, ma ei usu, et äh, aasta aega selle peale peaks kuluma, minu arvates peaks saama edasi liikuda asjaga. võib-olla meie Euroopa Parlamendis või meie õigustalitus võiks järele mõelda, kuidas sellised äh, teemad saaks äh, määrusega kooskõlla viia. aitäh, et tegid nii lühidalt. kas äh, proua Lauristin on variraportöör sotsiaaldemokraatide nimel, kas on nii, jah? jah, suur tänu. jah, täna sain ma teate selle kohta, et mina jätkan härra Trotsase kurikuulsat tööd, kuulsat tööd äh, selle direktiivi osas ja loodetavasti teeme me tihedat koostööd. ja ma olen täiesti nõus, et see paketilahenduse säilitamine on väga tähtis, äh, sest kui direktiiv oleks midagi hoomamatut äh, ilma selge raamita, siis ei oleks see hea, me elame hetkel ajas, kus äh, digitaal kiirde liiguvad asjad väga kiiresti ja me ei saa läht-, ainult jääda toppama seetõttu, et liiklusmärgid on äh, riikides erinevad. väga julgustav oli see, et Itaalia eesistuja peaaegu lubas, et asjad liiguvad sujuvalt edasi määruse osas. mina nii optimistlik direktiivi osas ei ole, aga loodetavasti saame kõik oma jõupingutused äh, Äh, viia selles suunas, et paketiga edasi liikuda ja kindlasti on väga oluline äh, digitaalühisturu osas äh, ja Ameerika vabakaubanduslepingu osas edasi liikuda, aitäh! kas Sofi Intvelt on ALDE variraportid, jah? suur tänu, saan teha väga lühidalt, väga palju hetkel öelda ei ole selle kohta. mis puudutab ajastatust kui ma oleks küünik, mida ma ei ole, siis ma loodaks, et nõukogu aega võtaks, sest mida kauem nad ootavad, seda rohkem kohtulahendeid äh, tuleb, mis tugevdab äh, Euroopa seisukohta, parlamendi seisukohta võrreldes nõukogu seisukohaga. loomulikult ma ei saa ette rutata ja öelda, milline selleks nõukogu seisukoht kujuneb, aga ma ei ole näinud sellist ettepanekut, kus parlamendi seisukohta tegelikult nõukogu äh, tugevdaks, tavaliselt käib see vastupidi ja ma tõesti ei mõista, parlamendi seisukoht on juba praegu kompromiss. ja kui seda tahetakse tuha-, tugevdada, mis oleks loomulikult teretulnud, siis ma ei mõista, miks nad peavad nii kaua järele mõtlema kui nad soovivad seda veelgi enam lahjendada, sest pean tunnistama, et kuigi ma härra Albrechti tegevust jätkan, siis ma toetasin parlamendi kompromissi vastumeelselt, sest siin on veel teatud lünki kaitsemaastikus kui nõukogu soovib seda ettepanekut veelgi enam lahjendada, siis äh, ma ei ole kindel, kas ma võin äh, selle osas positiivselt hääletada, nad peavad liikuma rohkem parlamendi seisukoha suunas, mitte kaugemale sellest. seega äh, sooviksin, et nõukogu töötaks tõs-, tõsiselt kiiresti ja tuleks lähemale parlamendi ettepanekule. aitäh, Kornelia Kuue nimel, palun. suur tänu me oleme juba väga kaugele jõudnud, me oleme juba aastaid sellega tegelenud ja võib-olla isegi kauem kui paar aastat. ja praegusel hetkel oleme jõudnud olukorda, kus võib öelda, et piisab ning komisjon, nõukogu peab tegutsema ja tegelikult on skandaalne see, et nõukogu e-, isegi trialoogi avamispäeva ei taha välja käia Nad äh, lihtsalt äh, istuvad jõuetult ja ei tegutse ning väga pettumust avaldav on see, mida nõukogu täna meile on öelnud. see on äh, täiesti pateetiline. Need küsimused, millest me oleme nii pikalt rääkinud ning mis me esitasime, millele me vastuseid ei saa ja me peame siin justkui head meelt selle direktiivi osas tundma. ei, minu arvates selline lähemine ei ole vastuvõetav tuletaksin teile meelde, mida härra Juncker ütles väga paljude sõnadega, et Ameerika vabadu-, vabakaubanduslepingus ei ole andmekaitse teema oluline, sest see leping äh, lähtub sellest, et Euroopa standardeid peab äh, suurendama. ja me kuulsime sama ka NSA puhul. maailm naerab meie üle sest me oleme andekaitsepaketi arutanud juba aastaid ja nõukogu ei tee mingisuguseid pingutusi edasi liikuda. paljustel põhjustel julgusta, julgustaksin ma nõukogu paika panema trialoogi käivitamiskuupäev ja mitte lihtsalt äh, viivitama jätkuvalt aitäh, Kornelia. Loora, kas sa soovisid sõna, jah? või siiski mitte? ma ei palu, äh, anna sõna inimestele, kes sõna ei soovi. Joseph, palun järgmiseks. inimesed arvavad, äh, et ma eelistan siin kedagi, kui ma niiviisi käituksin kõik koordinaatorid äh, on juba lahkunud ja te olete ainus, kes on jäänud järele. ma ütlesin koordinaatorite koosolekule, et mina olen alati kohal. jah, äh, ainus äh, koordinaator lisaks EFTD koordinaatorile. alustaksin ühe tsitaadiga mul on küll sõnad, aga me ei näe, mida need tähendavad, tundub, et nõukogul on väga palju aega vaja, kuna tegemist on määrusega ja nad peavad äh, väga järjekindlat tööd tegema, aga andke andeks, aega enam ei ole ja nõukogu oleks pidanud palju kaugemale jõudnud ja nad oleks seda ka saavutanud, kui nad ei oleks nädalaid raisanud äh, kaeb-, hädaldamisele. nõukogu ei taha määrust ja selles äh, mõte ongi ning liikmesriigid ei ole aru saanud sellest faktist, et meil on vaja määrust, sest meil on vaja ühiseid standardeid Euroopa Liidus ja Euroopa turul. ja see on see, mis on küsimuse all. ja kui siin viidatakse aastale kaks tuhat viisteist, meil ei ole aega selleks. digiteeri-, meie elu erinevate aspektide digiteerimine liigub edasi meie ees seisab täiesti uus maailm ja see on juba ammu kohale jõudnud ja me ei peaks enam nendest asjadest rääkima. meil ei ole enam aega, meil on vaja Euroopa andmekaitset raamistikku meile ja meie kodanikule. meil peab olema võimalus ähm, kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu seda arutada, meil on vaja direktiivi ja täiesti naeruväärne on see, et äh, kõik on liikmesriikide süü. täna hommikul kuulsime me politsei ja õigusasutuste koostööst, millised on need äh, reeglid. nüüd tundub, et me oleme metsikus läänes äh, et osa andmeid antakse lihtsalt osana uurimisest, teised teevad eh, mida iganes, osad eh, leiavad, et eh, tegemist on konfidentsiaalse infoga. see ei ole vastuvõetav, meil on vaja seda määrust, meil on vaja direktiivi ja me peame läbirääkimistega sujuvalt edasi liikuma. aitäh, Birgit! ja annan veel sõna kahele inimesele, enne kui raportöör saab sõna. Fernando, palun! suur tänu! ja kuna aega on vähe, teeme ka lühidalt. kõigepealt tahaksin öelda, et me peame oma komisjoni pühendumust tõestama selles põhiküsimuses, põhipaketi osas, andmekaitsepaketi osas, oleks hea signaal uutele liikmetele kui libekomisjon suudaks näidata, et me oleme pikka aega teinud äh, tõsist tööd, aastaid oleme me eelmise ametiaja jooksul heal põhjusel seda tööd teinud, see puudutab põhiõiguste toetamist, mis on Euroopa põhiõiguste hartas sees ning Lissaboni lepingus endas ja võttes tõsiselt, tõsiselt seda, äh, kuidas Euroopa Parlament neid teemasid käsitleb me oleme tõeliselt äh, seadusandlik äh, asutus, institutsioon, kui me räägime põhiõigustest, siis on tegemist olulise sammuga. me räägime väga tõsiselt äh, Euroopa kodanike õigusest. teine probleem ei ole mitte ainult järjepidevuse näitama, aga, näitamine, aga peame ka välja tooma selle, et varem oleme näinud, kuidas seal, kuidas pidurdatakse protsessi aastaid näiteks äh, diskrimineerimise vastase horisontaalse direktiiviga ning äh, see ei ole päevavalgust senini näinud, see ei läinud läbi ja sama puudutab ka läbipaistvust ja dokumentidele juurdepääsu. aastaid on kulunud ja mingeid edusamme ei ole. liibe komisjon on teinud väga suuri jõupingutusi ja vaatamata sellele näeme valgust tunnelis ja mitte mingit põhjust ei ole selleks, et andmekaitsepaketi osas samamoodi asjad läheks. meie Euroopa Parlamendis peaksime andma endast parima selleks, et valgustada neid liikmesriike, kes takistavad või loovad barjääre selle kokkuleppe sõlmimise osas, kes üritavad blokeerida ühist seisukohta me peaksime lähtuma ühisest lähenemisest ja peaksime paremini analüüsima, mis on need äh, põhjused. loomulikult määrus on väga tähtis asi, aga direktiiv on liikmesriikidele oluline ja seega on väga tähtis see, et me oleme suutnud jõuda lähedale, me teame, millised on need äh, põhiteemad me pea-, määruse osas me peaksime ka direktiivi osas välja selgitama täpselt, mis on need sõlmed, mis on vaja lahendada selleks, et äh, probleem laheneks ja me peame tagama selle, et Euroopa Parlament väga lähedalt äh, nõukogu tööl silma peal hoiab, selleks et trialoog äh, saaks alguse niipea kui võimalik. aitäh, jah, tingimata ei ole halb see, kui mingi asi väga kiiresti ei liigu. järgmiseks härra Booni. mina olen uus äh, liige, aga viimased kaks pool aastat olen ma vastutanud haldus- ja digiteerimisvaldkonna eest ministrina. ma olen Poolas selle direktiivi osas tööd teinud ning ka määruse küsimuses ja minu arvates on need tähtsad dokumendid, mida Euroopa peab edasi töötama. nõukogu järeldused kaks tuhat kolmteist aastast puudutavad, toovad selgelt välja selle, et kaks tuhat viisteist aasta on viimane aeg selle määruse vastuvõtmiseks teiseks, me ei saavuta Euroopas midagi, kui me kokkulepet ei sõlmi vabakaubanduslepe USA-ga ei leia lahendust enne, kui andmete edastamise küsimus on lahendatud ning äh, andmekaitse teema lahendatud oluline ei ole see, mis on mis dokumendis, aga selgelt peame oma valijatele seda näitama, kui me tahame, et Euroopa saavutaks äh, konkurentsieeluse andmekaitse äh, töötlemise valdkonnas, mis on tähtis äh, mitmetes sektorites, peame me kokku leppima selles osas, mis puudutab äh, lahendust äh, nii ettevõtete osas kui, kui ka ühiskonna ootuste osas. ning selle määruse rakendamine paneb proovile Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsuse, sealhulgas äh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni oma seega konkreetne ajakava on hetkel äh, oluline ja ma ei mõista, miks Itaalia eesistuja esindaja väldib äh, konkreetsete aegade määramist. me võime tööd pikendada, aga me ei saa äh, vältida, et me ei tea, millal töö peab olema lõppenud. jah, väga huvitav on uuelt liikmelt kuulda sellist seisukohta, kellel on juba praktiline äh, Eh, kogemus, see oli väga huvitav panus. ma tean, et Anna, sina soovisid ka sõna, aga Joseph, eh, lõppude lõpuks eh, panime ka sinu nimekirja, nii et palun, Joseph. suur tänu. ma leian, et see on kahetsusväärne arutelu, mida me peame tavaliselt me räägime headest tavadest, kuid see ei ole hea tava näide, vaid vastupidi. see näitab, et institutsioonid ei tee korralikult koostööd ja näitab, et asjad ei toimi, kui ei tegutseta ühenduse vaimust kinni pidades ja pidades ühenduse õigusest kinni, vaid tegutsetakse iga valitsuse piirides. ja on hämmastav kui me mõtleme, milline arutelu on olnud tööstusringkondades, käesoleval aastal oli suur Hannoveri mess, kus IT-sektori esindajad ühehäälselt kinnitasid, et nad vajavad kiiremas korras andmekaitsenorme. on tehtud väga selgeid väljaütlemisi selle vajaduse kohta ja meie seadusandjatena peame nüüd oma tööd tegema see oli mul üllatuseks ja mul on üllatuseks ka see, et nõukogu jätkuvalt ütleb, et nad peavad mitteametlikke läbirääkimisi erinevate osapooltega ja samas väidavad, et nad ei tea, kuidas kogu see värk hakkab toimima. ja tundub, et ka parlament ei ole oma kodutööd korralikult teinud ja see on veel üks üllatusmoment. sest need on ju samad inimesed, kes ka ajalehti loevad ja on kummaline, et nõukogu otsustajad ei ole seda mõistnud. nüüd kõik sõltub liikmesriikidest. on liikmesriike, kes soovivad kiiresti jõuda Euroopa Liidus vastava otsuseni ja oleks huvitav teada, millised liikmesriigid teadlikult asjaga venitavad ja millised liikmesriigid sellises mängus osalevad. ma arvan, et see viivitamine põhjustab tõsist kahju digitaalse Euroopa tulevikule ja on olemas väga palju küsimusi, mis oleks võinud lahendada ja mis on jäänud lahendamata ja see äh, seab äh, riski alla kogu Euroopa projekti tervikuna. meie aeg hakkab juba peale suruma, järgmine sõnavõtja. oleks huvitav teada ütleb proua Gomes, kas komisjoni poolt võetud kohustused ja teiselt poolt äh, USA peaprokuröri poolt võetud kohustused, just, ähm, justiitsministri poolt võetud kohustused ka täituvad, äh, kas äh, kuidagi nende arusaamad lähenevad. kuid ma kardan, et me ei saa asju pelgalt usaldada, me peame ära ootama tulemused ja me teame ka, millised on uudised nõukogust. nõukogu on liikunud vähisammal tagasi võrreldes vahepeal saavutatuga. ma ei usu, et selles kontekstis äh, see tähtaeg, millele viitas kolleeg Booni, on kuidagi seotud Ameerika poolse kalendriga. Äh, sellest ei ole kasu, kui asjad vähikäigul liiguvad siis me ei suuda neid tähtaegu täita. ei, me peame jätkama tööd, sest tegemist on väga olulise teemaga meie kodanike kaitse nimel, meie õiguste täitmise nimel. kuid sellel on ka teatud mõju Ühendkuningriik äh,, vabandust, USA-le. me peame rohkem pingutama ja ka meie kolleegid USA kongressist peavad pingutama. me tõhustame koostööd ka USA kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kellest võiks saada meie liitlased, nii Euroopa kodanike kui ka USA kodanike kaitsel äh, seadusvastase sekkumise vastu. Äh, me tunnetame, milline on tunne nagu paratamatuse tunne, eriti nende kolleegide poolt, kes on nende teemadega tegelenud pikka aega. kuid ka see, mida ütles Joseph liikmesriikide kohta, äh, kes takistavad edasiliikumist, tundub, et see teatud kiibestumise tunne on tekkinud ja nüüd oodatakse, mida võtab ette nõukogu, sest parlament on tegelikult juba tegelenud ja käsitlenud seda väga suurt õigusakti ja Ähm, tuleb tagasi selle juurde üks septembris. tänan. meile oli algusest peale selge, et see ei toimu kuskil kolmandas riigis, vaid see toimub Euroopa Liidus, meie ise peame otsustama, milline saab meie õigusraamistik olema. tegemist on väga tähtsa arusaamisega, siin mainiti ka Euroopa Liidu USA vahelist kaubanduslepingut ja ma igati toetan seda, et, et komisjoni äh, äh valitud president ütleb, et selles raamistikus andmekaitset ei räägita läbi, seega me ise täiustame oma raamistikku, arvestades meie kodanike põhiõigusi. ja arvestades ka meie majanduse, meie äriühingute huve, sest nagu juba öeldud oluline on ka see, et hetkel Euroopa äriühingud on konkurentsi mõttes halvemas olukorras võrreldes nende äriühingutega, kes tulevad Euroopa turule ja võivad valida kahekümne kaheksanda erineva kohtualluse vahel, ähm, luues need ettevõtte lihtsalt postkastiga või internetiühenduse abil ja sisenevad niimoodi Euroopa turule. sellele tuleb lõpp teha ja seetõttu Euroopa Parlament sõlmis sellise laiapõhjalise kokkuleppe, mis ühendas kahte olulist aspekti, õiguskindlus ja kodanike usk sellesse, et neid norme ei nõrgestata, vaid tugevdatakse ühelt poolt ja teiselt poolt selge kohustus luua Euroopa Liidus harmoneeritud ühtne õigusraamistik. ja see peakski niimoodi jääma, kui me selle kokkuleppega edasi liigume. meil on vaja seda üksmeelt, seda konsensust ja ma loodan, et ka nõukogu sellist lähenemist toetab. ma tahan öelda, et üks põhjusi, miks nõukogus tekkisid probleemid meie seisukoha suhtes, sest, sest esitati küsimused, mis ei olnud üldse asjakohased mis ei olnud seotud sellega, et meie õigusraamistikku ühist, ühendada, harmoneerida, vaid pigem killustada seda. see oli vastupidine sellele, mida parlament ja komisjon parlamendi nimel püüdis saavutada, seades kahtluse alla põhiõiguste harta kaheksanda artikli, kus on öeldud, et isikuandmed ei saa töödelda ilma sõnaselge nõusolekuta või öö, õiguslike põhjenduseta. ja kui soovitakse andmeid töödelda väljaspool neid põhimõtteid, siis see on täiesti vastuolus sellega, mida parlament otsustas oma resolutsioonis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja kui me jääme, takerdume nendesse ettepanekutesse, mis on täiesti väljaspool seda raamistikku, siis äh, Äh, me ei suuda nõukogus seda kokkulepet kiiresti saavutada ja äh, neli aastat kulus ka äh, direktiivi üheksakümmend viis murd nelikümmend kuus vastuvõtmisele, kuid see oli hoopis teine aeg. sest siis oli uus komisjon ja oli vaja ka uus menetluskord kehtestada. nagu härra Foss ja teinegi ütlesid, meil peavad toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised ja loomulikult kui nõukogu võtaks üle Europarlamendi seisukoha, siis võib-olla ei ole vaja nelja aastat, kuid ma kardan, et nii see asi ei lähe. seega me peaksime ühendama jõud ja seda me saame teha ainult siis, kui me kohtume kolmepoolsetel läbirääkimistel ja me peame arutama sisulisi küsimusi, sest neid on. me oleme igati avatud, me oleme korduvalt öelnud, et me tahame abistada äh, selle nimel, et need äh, lahtised küsimused läbi arutada, sest on olnud väga palju äh, valesti või vääritimõistmisi. me oleme ka ise väga palju õppinud, kuna tegemist on äärmiselt keerulise teemavaldkonnaga, väga palju keerulisi artikleid ja nii palju aspekte, äh, mida paljud meist alguses ei tundnud ega teadnud. kuid nüüd on saabunud aeg tulemuste nimel tegutseda. ja ma arvan, Pole ka probleemi, kui meie komisjoni eh, sekretäriaat ja meie esimees eh, Claude Marais kutsub siia need ministrid, kellel on veel küsimusi, mida parlamendi seisukoht ei ole käsitlenud, me hea meelega kohtuksime nendega, arutaksime neid aspekte, eh, samal ajal kui nõukogu jätkab oma tööd, selleks, et lähendada meie seisukohti ja mul on hea meel, et proua Lauristin saab olema direktiivi raportööriks ja ma tahan öelda veel kord, meie suhtume sellesse kui paketti, on väga oluline, et me käsitleme paketi osi koos ja ma olen täiesti nõus, et äh, me peaksime kindlasti kokku leppima vähemalt miinimumstandardites, vähemalt õiguskaitseorganite jaoks me näiteks töötasime Euroopa uurimismääruse üle ja see oli üks näide sellest, kuidas parlament juba eelnevalt usaldas, et pärast äh, äh, selle heakskiitmist võetakse vastu ka vastavad andmekaitsenormid ja kehtestatakse ka miinimumselged standardid liikmesriikidele seega liikmesriigid saavad ka öelda, et äh, parlament on valmis tõhustatud koostööks ja parlament usub, et äh, liikmesriigid hakkavad täitma kehtestatud norme. ja seetõttu minu ettepanek on niipea kui võimalik pärast suvepuhkust äh, kutsuda kokku ühine variraportööride kohtumine, mina koos proua Lauristeniga hea meelega kohtuksin Eh, ja mõtleksime selle peale, kuidas edasi tegutseda tänaste ettepanekute valguses ja nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, Jan, see on täpselt see, mida me soovime, ühistrateegiat selle paketi jaoks ja ühistrateegiat eh, ka jõustamiseks, mille töötaksid välja koos sekretäriaadiga ja koordinaatorite variraportööridega seega me tõstatame selle küsimuse ka koordinaatorite koosolekul eesmärgiga tulla selle küsimuse juurde tagasi septembris, nii et ka teie saate korraldada oma variraportööride äh, kohtumise. ja äh, te saate osaleda ka koordinaatorite koosolekul, seega kogu see äh, kommunikatsioonivaldkond on praegu prioriteetne. suur tänu, kolleegid, et te pidasite kinni äh, kõneaja limiidis, suur tänu ka tähelepanu eest. järgmine päevakorrapunkt äh, vastavalt koordinaatoritega kokkuleppele toimub suletud uste taga. uute liikmete jaoks see tähendab seda. ärge vaadake meid sellise pilguga, Sofi. see tähendab, et et see on mõeldud komisjoni liikmetele, fraktsioonide, äh, personali esindajatele. Te teate, see on minu esimene päev siin toolis. Äh, Sofi, ära vaata mind niimoodi, aga Sofi vastab, sul on viis aastat veel vaja jätkata. Sofi, ent ma tahan protokolli jaoks öelda, et ma tean, et koordinaatorid on juba kokku leppinud, mina põhimõtteliselt ei ole nõus sellega, et safe harbor küsimust arutatakse kinniste uste taga ma arvan, et meie komisjoni juhatus peaks pöörduma Euroopa Komisjoni poole, et kirjalikult esitada vastav põhjendus, sest see peaks olema kooskõlas ka läbipaistvuse kohtulahenditega ja see peaks olema konfidentsiaalne ainult siis, kui selleks on igati põhjendusi. ma ei näe selleks põhjendusi see ei ole seadusandlik tegevus, see ei ole läbirääkimiste küsimus, see on lihtsalt piinlikkust tekitav olukord. ma olen täiesti selle vastu ja ma nõuan komisjoni poolt ka kirjalikku põhjendust sellele. ma juba eeldasin, et see tekib. kui see on koopia eelmisest, siis see ei ole seadusväärne. Äh, ma nõuan korralikku põhjendust. Sofia Ra ütle niimoodi, see on minu poolt koostatud, aga tõsiselt rääkides üks koordinaatoritest tõstatas selle küsimuse. ja selle konkreetse kohtumise jaoks me Safe Harbori puhul teeme erandi, kuid septembriks me soovime äh, kindlamaid juhiseid, mis toimub suletud uste taga ja mis mitte. ja nimetatud kohtumisel äh, äh, mitmed koordinaatorid leidsid, et Äh, et safe harbor küsimus ei oleks pidanud olema suletud uste taga, aga mõned teised küll. Äh, antud juhul me tegutseme koordinaatorite soovide alusel, kuid me koostame kindlamad juhised septembriks, see oli koordinaatorite otsus. me suhtume sellesse äärmise tõsidusega. Äh, me ei taha, et jätkuks arusaamatus, mis toimub suletuste taga ja mis mitte ja kui me räägime konkreetselt sellest safe harbor küsimusest, siis see oli tõesti vastuoluline seisukoht, kas see peaks olema suletud uste taga või mitte. selle küsimuse esitasid mitmed kolleegid ja seetõttu me soovime kindlaid juhiseid, sest me ei taha, et selline olukord jätkuks kogu meie ametiaja jooksul usaldage mind, meil saavad olema septembriks selged juhised selle kohta ja me arutame seda komisjoniga Sofi Infeld, ma usaldan teid, ma ei saa küll midagi ette võtta tänase erandi puhul, kuid ma tahan öelda, et see ei peaks olema seotud koordinaatorite tundega, mida nad arvavad läbipaistvad. läbipaistvus on saanud normiks, meil on aluslepingud, meil on õigusaktid ja me ei saa seda ignoreerida. see ei puuduta mitte mind, meid. see puudutab kodanike õigust teabele ja nüüd me välistame kodanikud sellest protsessist ja ma loodan, et esimees kuuleb, me, me keelda, keelame kodanikele nende õiguste täitmise ja ütleme, et koordinaatorid peavad nüüd juhised koostama. Äh, koordinaatorid ei lähtunud mitte ainult ometest, vaid lange, langetasid ka otsuse, kuid selleks peaks olema põhjendust. mina võtan aga vastutuse enda peale ma panen midagi kirja ja septembriks saavad olema ka vastavad juhised ja juhised komisjonile. kas me võime nüüd palun jätkata? jätkame. me ei tahtnud segadusse ajada uusi liikmeid, aga nüüd tundub, et nad on täielikus segaduses